ja mina olen põllumajanduskomisjoni juht siin Euroopa Parlamendis ja ka juhatan meie tänast kohtumist. ega meil palju aega ei ole meie käsutuses ja sellepärast üritan juhtida meie tööd dünaamiliselt. ja nüüd on mul suur hea maa, meel tervitada teid kõiki meie vahelisele kohtumisele. see on äh, liikmesriikide parlamendisaadikute kohtumine Euroopa Parlamendi saadikutega, kõik töötavad põllumajandus ja toiduainete teemadega. ja ma vabandan nende ebamugavuste eest, mis teil võib-olla on olnud. ma loodan, et äh, need ei olnud väga suured ja tulen kohe asja juurde. ja ütlen paar sõna sissejuhatuseks. kui me räägime põllumajandusest ja toidu tootmisest, kui me mõtleme selle peale, mis on viimasel ajal aset leidnud, Euroopa Liidus kahekümne üheksandal novembril tuli Euroopa Komisjonilt teatis, maikuus me ootame, eh, et tutvustatakse mitmeaastase finantsraamistiku kava saan tulemas terve rida muidki õigusloomelisi ettepanekuid komisjonilt. ja eh, kõigest sellest me räägime täpsemalt hiljem. nüüd ma tahan südamest tervitada meie volinikku, meie volinikku ütlen ma, sest tema eh, töötab meile huvi pakkuvas valdkonnas, nii et kallis volinik Hogan, meil on hea meel teid tervitada ja ka minister Borodzanov on meiega liitunud. tema on eesistuja nõukogus põllumajandusküsimustes. nagu te kõik teate, Bulgaaria on hetkel eesistujaks. ja härra Blanka äh, jätkusuutliku arengu ministeeriumist on samuti kohal härra Blank, äh, esindab järgmist eesistujat Austriat ja meil on palju külalisi liikmesriikide parlamentidest. härra Terling on põllumajandus-toiduainete komisjoni eesotsas Iiri parlamendis, härra Dorfmann tutvustab oma raportit ja proua Aguilera samuti tutvustab oma raportit, nemad on Euroopa Parlamendi saadikud. ja tõenäoliselt liitub meiega ka härra Jerzy Pleva, kes on põllumajanduse peadirektor, tema osaleb meie teises paneeldiskussioonis. ja meie paneeldiskussioone juhivad äh, hästi teada-tuntud ajakirjanikud kes kindlasti tulevad oma tööga siin palju paremini toime kui mina. nüüd veel natuke formaalsusest, teil on sellised lehed teie ees laual, kui te soovite sõna võtta pan-, neil diskussioonides, siis täitke need vormid ja meie personal kogub need teie laudadelt kokku ja sekretariaat siis korraldab mm, asjad nii, et kõikide liikmesriikide esindajad saaksid sõna täna siin. ja pidage silmas, et äh, aeg on kallis, nii et lähemegi kohe kõige esimese ettekande juurde. ja esimesena äh, kuulame ära volinik Hogani avalduse ja seejärel kuulame eesistujamaad Bulgaariat. ja nii me käivitamegi meie kuulamise. nii et härra volinik, mis teil on öelda, kohe kuuleme teid, palun, teil on sõna. jah, ma tänan, härra esimees, lugupeetud äh, saadikud Euroopa Parlamendist, liikmesriikidest, külalised, daamid ja härrad, kõigepealt ma tahan tänada Euroopa Parlamenti äh, maaelu arengu ja põllumajanduse komisjoni esimees härra Sikierskit selle eest, et kutsusite mind osalema selles kohtumises. see on väga tähtis, et me teeksime koostööd liikmesriikide parlamentidega, see on midagi, mida komisjon on alati prioriteetseks pidanud jah, hinnanguliselt meie kolleegiumi liikmed on neljasaja seitsmekümnel korral käinud liikmesriikide parlamentidega kohtumas kahekümne kaheksas liikmesriigis, seda kõikjal Euroopa Liidu liikmesriikides ja mina lähen Iiri parlamenti jälle sel nädalal. möödunud nädalal ma käisin Euroopa Parlamendi ees ja rääkisin teemal Euro liikmesriikide parlamentide osalemine poliitilises protsessides Euroopa Liidus ja mõtlesime selle peale, kuidas seda mehhanismi paremaks muuta. ja oma sõnavõtus ma ütlesin, et liikmesriikide parlamendid etendasid ja etendavad ka tulevikus elutähtsat rolli ja toovad Euroopa Liidu lähemale oma kodanikele sellega, et nad analüüsivad omavalitsuste tööd ja suhtlevad Euroopa institutsioonidega. ja tänasel parlamentivahelisel kohtumisel on meil suurepärane võimalus siin ühes koos Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendi saadikud anda väärtuslik panus meie mm, õigusloomelisse ettepanekusse, mis puudutab toidutootmise ja põllumajanduse tulevikku pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. Te teate, et teatis tuli sel teemal novembrikuus meilt ja pärast seda Euroopa Parlament on seda põhjalikult arutanud, eriti põllumajanduse komisjon ja samuti põllumajandusministrid on seda teinud Bulgaaria eesistumisel. ja minu sõber härra Borodžanov on juhatanud neid arutelusid ja ma kiidan seda tööd, mida parlament on ära teinud, eriti härra Dorfmann teilt ja tema varireportöörid, kes kõik on äh, koostanud arvamuse äh, Eh, lisaks raportile ja järgmisel kuul te hääletate raporti üle, mis on koostatud meie teatise kohta ning järgmised kaks kuud on väga olulised, sest annavad suuna eh, toidutootmise ja põllumajanduse tulevikule ja tuleb ka meil ettepanek MFF-i mm, kohta, ühise põllumajanduspoliitika kohta perioodiks kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend seitse ja selge, et Brexitiga seoses on see väga suuri väljakutseid esitav protsess ja need tähtsad otsused ikkagi langetatakse lõppkokkuvõttes liikmesriikides. liidrid peavad otsustama, et kas nad on valmis finantspanuseid suurendama Euroopa Liidu eelarvesse ja kui jah, siis kui palju. ja sellest otsusest lõppkokkuvõttes sõltub eelarveprotsessi tulemus, mis siis vältab järgmisel aastal. ja teie oma parlamentides, vastavates komisjonides leiate kindlasti sedasama. Te tahate, et ÜPP oleks tugev, hästi rahastatud ja toetab põllumeeste sissetulekuid, tugevdab maapiirkondi ja e, kaitseb e, keskkonda ja võitleb kliimamuutuste vastu põllumajandusvolinikuna ja mina olen kakskümmend seitse aastat maapiirkondi esindanud Iiri parlamendis. mina olen veendunud selles, et ÜPP on ajaproovile vastu pidanud, on olnud väga edukas poliitika aastast tuhat üheksasada kuuskümmend kaks ja jätkuvalt eh, ta on väga väärtuslik meie kodanikele. nii et minu sõnum teile, saadikutele Eh, jah, me tahame tugevat ÜPP-d ja rääkige sellest oma valitsustega, sest lõppkokkuvõttes on ju otsustusõigus nende kätes. ja väga harva, eh, kui siin härra Hannagan plaksutab selle peale, mida ma ütlen, see on haruldane. Eh, jah, on vaja hästi rahastatud ÜPP-d Eh, mina leian, et on vaja edasi toetada põllumeeste sissetulekuid, sest see on ÜPP eh, ülesanne ja kohustus ja see on kirjas ka aluslepingutes ja aluslepingu eesmärgid on aktuaalsed täna rohkem veel kui kunagi varem ja kajastuvad ka meie õigusloomulistes ettepanekutest. mida ma ütlesin eh, meie teatises siis, tuletan teile meelde jah, me ütlesime, et peatähtis on sissetulekuid toetada edasi. otsetoetused osaliselt täidavad selle lünga, mis on põllumajandustootjate sissetulekute ja teistes majandussektorites sissetulekute vahel ja tähtis on tagada, et põllumajandustegevus jätkuks kõikjal, ka seal, kus on rasked maja, kliimatingimused ja keskkonnatingimused eh, ning eh, tähtis on mõelda ka sellele, et avalikke hüvesid pakub põllumajandus. nii et otsetoetused jäävad ÜPP lahutamatuks osaks, see on ka kohustus, mis meil on aluslepinguga. nüüd äh, õiglane äh, tootjate toetamine, see on midagi, millest tõuseb tulu kogu ühiskonnale, nad ei ole ju mitte ainult tootjad, ei taga meile mitte ainult kõrge kvaliteet, kvaliteedilist toitu, vaid nad kaitsevad ka meie maapiirkondi, kaitsevad keskkonda ja võitlevad kliimamuutuste vastu. nüüd selle lähenemisviisi kaitsmine tuleb kaitsta eh, põllumeeste sissetulekuid ja ma tänan teid siin Euroopa Parlamendis toetuse eest, eh, teie komisjonis samuti, tänan põllumajandusministreid nõukogus ja paljud teie oma parlamendis Te siis ka teate, et see on teile väga südamelähedane teema. arvestades, et see on kesksel kohal ja meil on eelarvelised väljakutsed, loodan teie toetustele lähikuudel. nüüd järgmisel nädalal tuleb MFF-i alane ettepanek ja terve rida sektori põhiseid ettepanekuid tuleb mai lõpus, juuni alguses lisaks ja siis hakkavad ka seadusandjad nendega tööle nii et me töötame edasi nende õigusloomeliste ettepanekute kallal ja me juhendume sellest, mis meil juba oli kirjas novembrikuises teatises. nii on tähtis, et ettepanek oleks laialt eh, toetust saav ja toimiks ja eh, hinnatakse minu arvates seda lähenemisviisi ja toetatakse, seda mõistetakse ikka paremini ja paremini ajapikku ja eh, nüüd me saame edasi eh, töötada selle kallal, mis on kirjas teadises, sest kõike sinna kirja panna ei saa. aga ettepaneku peamine sõnum on koondada tähelepanu subsidiaarsusele. piirkondade liikmesriikide subsidiaarsus, suurem vastutus neile ja ka suurem aruandekohustus langetatud otsuste eest. see on meie lähenemisviis Äh, subsidiaarsusega. me tahame, et otsused langetatakse lähemal kodanikele. aga see ei tähenda seda, et me ei teaks, kui tähtis roll on Euroopa Liidul tagamaks ÜPP-d. ühine põllumajanduspoliitika peab jääma ühiseks Euroopa Liidus ka tulevikus, aga me tahame suuremat paindlikkust rakendamisel ette näha liikmesriikide tasandil ja me ei saa ühe mõõduga kõiki võtta, kui tegemist on kahekümne seitsme või kahekümne kaheksa liikmesriigiga. Kreeka põllumehed lõunas ja Soome põllumehed põhjas, Rootsi põllumehed ka põhjas, neil on ju erinev vaade sellele, kuidas eesmärke täita ja erineval viisil äh, täidetakse eesmärke, see peab kajastuma ka tulevikus. meetmed peavad minema ÜPP strateegilistesse kavadesse ja need kavad koostatakse liikmesriikides ja iga liikmesriigi parlament saab oma rolli siis etendada. ja parlamentidega konsulteeritakse korralikult, seda teevad valitsused ja põllumajandusministrid enne veel, kui ettepanek läheb heakskiitmiseks tagasi Euroopa Komisjoni. ja vaadatakse, kuidas need kavad vastavad eesmärkidele ja indikaatoritele, mis kehtestatakse Euroopa Liidu tasandil. nii et see on ühine äh, poliitika. ja nüüd ÜPP strateegiliste kavade heakskiitmise protsess. see võib mõnedele riikidele peavalu valmistada. Teie teate saadikutena, et tähtis on tagada otsetoetused, mitte kuidagi mm, ei jääks jõudmata põllumeesteni mm kui on probleeme strateegiliste kavade heakskiitmisega. me näeme ette spetsiaalsed sätted õigusaktides, mis võimaldavad ka osaliselt strateegilised kavad heaks kiita, et otsetoetused tõrgeteta äh, jõuaksid äh, põllumeesteni, samas kui töö jätkub strateegiliste kavade veel lahendamata osade kallal nii et, kallid kolleegid, ma arvan, et te kõik võite olla uhked selle rolli üle, mida ÜPP on etendanud üle poole sajandi, taganud Euroopa toiduainetega varustamise tõrgeteta. see on poliitika, mis on lähedal inimestele ja mis toob tulemusi päevast päeva. ja selle edu on taganud terve rida tegureid ta on suutnud kohaneda igapäeva väljakutsetele, aga edu sõltub ka sellest, et siseturg hästi toimiks põllumajandussaaduste osas ja et ei oleks moonutusi ehm, konkurentsis. härra Dorfmann on väga hästi sellest rääkinud, kui ta ütles, et ühtse turu terviklikkus ja tõesti tõeliselt ühtne poliitika peab olema meie prioriteediks. ja ma rõhutaksin, et vaatamata sellele uuele rakendusmudelile siiski ÜPP peamine iseloom peab säilima ka tulevikus. see on poliitika, millel on piiratud arvul eesmärke, mida mõõdetakse ühiste indikaatorite alusel ja ühine eh, heakskiidusüsteem on, mida Euroopa Komisjon kasutab plaanide, kavade kinnitamisel ja tähtis on tagada, et liikmesriikidel oleksid võrdsed tingimused. Need on meie peatähtsad eesmärgid. jah, ma olen nüüd mõnda aega rääkinud ja ma pean nüüd tempot lisama. liiga kaua on põllumehed keskkonna puhul probleemiks peetud, kui et näha neid kui lahenduse osa aga arvestades, kui rasketes tingimustes põllumehed töötavad kõikjal Euroopa Liidus, kuivõrd erinevad on tingimused, see tähendab seda, et ei saa ühe mõõduga kõike võtta ja rohestamine ei ole ka äh, soovitud tulemusi andnud, nii et uus rakendusmudel äh, näeb ette seda, et äh, liikmesriigidel on rohkem otsustusõigust ja vähem tuleb bürokraatiat, parem sihipärasus kohalikul tasandil ja tõhusam öö, rakendus, integratsioon olemasolevate instrumentide osas, sihipärasus, auahnus on suurem ja paindlikkus on suurem tulevikus. jah, ja ma loodan, et see paneb ka inimesi kaaluma põllumajandusega tegelema. ja see seotub juurdepääsuga maale ja laenudele ja ma mõistan, et siin tuleb palju rohkem ära teha meetmete ja instrumentide kaudu. põllumehed on maapiirkondade selgrooks, aga need maapiirkonnad on väga palju muudki, väga palju inimesi elab seal, võib-olla nad ei tegele otse põllumajandusega. näiteks Arukate külade algatus, mis käivitus umbes aasta tagasi, on suurepärane projekt, sest need arukad külad äh, otsivad praktilisi lahendusi väljakutsetele ja kasutavad ära olemasolevad võimalused. kaks nädalat tagasi härra Zani ja härra Pokovitš, parlamendisaadikud Euroopa Parlamendist, osalesime koos ühel väga tähtsal üritusel Sloveenias. nimelt arukad sotsiaalmajanduslikud Eh, külade projekt, eh, mis on nagu eeskujuks. see hõlmab eh, kümmet küla. nii et ma tänan härra Pogovitš ja Saanit, et nüüd on meil kolm koma kolm miljonit eurot eraldatud Euroopa Parlamendi eelarvest kümnele külale, kes on siis pilootprojektiks nii et hoidke silma peal sel algatusel ja tähtis on, et teie liikmesriigid maha ei jääks teistest. nii et ma tahan üle korrata, meil on ühine eesmärk toetada põllumehi ja toiduainete tootjaid, vaadata, mida ÜPP saab selleks ära teha, on ju keskkond, kliima, põlvkondade vahetumine, toiduainetega varustatus, avalikud hüved, millega ÜPP tegeleb ja väga tähtis on, et meil oleksid ÜPP-le ka vajalikud ressursid, et täita need ootused, mis ÜPP-le pannakse. nii et ootan teiega koostööd ja loodetavasti saadavad meid head tulemused. suur tänu, lugupeetud volinik ja nüüd saab sõna vol-, äh, minister Borodžanov. suur tänu, esimees, et meile sõna andsite, äh, lugupeetud esimees, koordinaatorid, äh, fraktsioonide peredest, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud Euroopa Parlamentide liikmed, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad. räägin väga lühidalt ma ei kuluta kogu oma kümmet minutit ära, sellepärast et Phil rääkis juba väga põhjalikult, mida on tehtud ja kõik, mida ta siin mainis, on olnud arutelu all ka ministrite kohtumistel. see, mida oleme Bulgaaria eesistumise ajal teinud, on siis järgmine. jaanuaris ja veebruaris toimusid meil arutelud, mis olid pühendatud komisjoni äh, teatisele Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik, rääkisime prioriteetidest, struktuurist, otsetoetustest, äh, lähimuspõhimõttest, äh, konvergentsist, vahestamisest, keskkonna- ja kliimasõbralikest toetustest ja ja üldsus, mitte ainult põllumehed, jälgisid väga tähelepanelikult, mis toimub, äh, nagu te väga hästi teate. põllumajanduspoliitika ei puuduta mitte ainult põllumehi. märtsis jõudsime oma aruteludega ühele poole, jõudsime järeldusteni ja peab ütlema, et tegelikult ega nende järelduste jõudmine ei olnud kerge ülesanne. järeldusele järeldused kinnitasid kakskümmend kolm liikmesriiki ja viis liikmesriiki ei olnud siis järeldustes nõus ainult ühe punktiga ja see oli siis äh, konvergents äh, maksete osas, maksetasemete osas või maksetasemete lähendamise osas. Need järeldused on kõikidele kättesaadavad ja ma olen veendunud, et äh, kindlasti ministrite arutelud on kasulikud ka volinik Hoganile ning komisjonile, kui nad valmistavad ette uut ühise põllumajanduspoliitika paketti. me kõik ootame pikisilmi seda paketti ning äh, juunikuisel ministrite nõukogu koosolekul alustamegi tööd selle paketi teemaliste aruteludega. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Agri komisjonis, Euroopa Parlamendis äh, ettevalmistatav raport on üsna hästi kooskõlas sellega, mida ministrid ning liikmesriigid nõukogu kohtumistel arutasid. enne iga koosolekut kohtusime äh, suurte põllumeeste organisatsioonidega Euroopa Liidus ning kõik meie järeldused võtavad nende seisukohti arvesse. seetõttu oleme optimistlikul seisukohal. ja meil kõigil on selge ettekujutus sellest, milline peaks olema uus ühine põllumajanduspoliitika. ja seetõttu on vaja ka tulevikus teha kõvasti tööd ning kolleegid Austria eesistumise ajal jätkavad äh, juba alustatud tööd. töötatakse ühtse põllumajanduspoliitika lihtsustamise kallal muuhulgas ja praegu on väga paljud asjad üsna äh, üldised, aga tõsiste arutelude ja läbirääkimiste käigus saavad üksikasjad ka paika lõuame eduka tulemuseni, vähemalt mina loodan seda ning loodan ka, et Euroopa Parlament saavutab oma püstitatud eesmärgid ning selle ametiaja lõpuks saab Euroopa Parlament oma käe alla panna uuele õigusaktile ning Euroopa parlam-, Euroopa põllumehed võivad oma tulevikus kindlad olla. praegu aga ootame äh, ka mi-, pikisilmi mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekut ja ma olen veendunud, et Phil Hogan teeb kõik äh, juba praegu ning äh, teeb seda ka tulevikus äh, selle nimel, et ühtse põllumajanduspoliitika eelarve on hea ja meie kõigi ühine sõnum on, et seda poliitikavaldkonda tuleb piisavalt rahastada, et seda tule-, saaks nagu kord ja kohus ellu viia. suur tänu, lugupeetud esimees, kutse eest tänasele üritusele, soovin teie komisjonile edukat tööd, aitäh! suur tänu, lugupeetud minister. ja nüüd annan sõna härra Simonile. palun tulge siia poodiumile meie kõrvale. Teie olete meie esimese paneeli moderaator. härra Simon, palun annan juhtimisohjad teile kohe üle Pan Simon ma 5 minut na prowadzenie, następnie... ja härra Simon, teil on nüüd viis minutit, et sisse juhatada meie esimene konverentsi läbirääkimiste paneel ja esimesena saab sõna härra Herbert Dorfmann äh, ja seejärel saab sõna härra Plank. Äh, suur tänu, kallid teile külastajad!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 sooviksin sisse juhatada konteksti, mis on iseloomult poliitiline ja millest rääkis juba Euroopa volinik ja Põllumajandusnõukogu eesistuja. Eh, sisu te teate juba mõningad lisapunktid, lihtsalt järgmisel nädalal võtab, esitab Euroopa Komisjon finantsraamistiku eh, projekti mis otse loomulikult võtab arvesse kaheteist miljardist äh, auku Euroopa eelarvesse, mille põhjustab meie sõprade brittide lahkumine ning võtab arvesse ka uusi prioriteete, milleks on julgeolek, immigratsioon ja kaitseküsimused. vastavalt äh, kuulujuttudele võib äh, komisjon järgmisel nädalal välja pakkuda kuue protsendist kulude äh, vähendamist põllumajandussektoris ja ka struktuurifondide toetuste vähendamist. selles eelarvelises arutelus äh, volinik Hõugan, keda te kuulsite, ütles kahekümnendal aprillil, et ta soovib kaitsta väiketootjaid ning esmase prioriteedina äh, seda äh, esmase prioriteedina järgnevatel eelarveläbirääkimistel. tulles tagasi komisjoni teatise juurde toidu tootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta kahekümnendalt novembrilest pakuvad suuremat lähimuspõhimõtet, et teoreetiliselt, teoreetiliselt lihtsustada olemasolevat süsteemi. lähimuspõhimõte tähendab seda, et liikmesriikide parlamentide roll muutub aina olulisemaks ning see on ka meie tänase kohtumise teise osa äh, arutelu teema. see teatis ühtlasi pakub välja ka uue rohelise ülesehituse ehk siis uue eh, kohustusliku tingimuslikkuse, eh, mis eh, võtab praeguse rohestamise muuhulgas enda osaks ning lisaks sellele võetakse arvesse ka liikmesriike, kes saavad ja võivad rohkem teha selle äh, võttis vastu, selle otsuse võttis vastu ka nõukogu ja järgmisel reedel arutavad seda äh, põllumajanduskooperatiivide ja põllumajandustootmisasutuste esindajad, kes peaksid ütlema, et see on hea arutelu alus kahel tingimusel. kõigepealt, et see ei too kaasa äh, ÜPP Eh, killustamist ning et teiseks, et see eh, oleks tõeline reaalne lihtsustamine eh, põllumeeste jaoks, mis ei ole sugugi mitte lihtne. teiseks, nõukogu on üldiselt hästi vastu võtnud komisjonipoolse teatise, see ei räägi, mis ei räägi ainult suurtest põhimõtetest, kuid ka siin on mõningad ministrid väidanud muret välja ÜPP killustamise pärast ning äh, konkurentsimoonutuste pärast ning äh, äh, samuti ka toetuste erisuse pärast erinevate liikmesriikide vahel. see temaatika ei ole niivõrd seotud põllumajandusministrite tegevusalaga, see on pigem riigijuhtide ja valitsusjuhtide pärusmaa, kes on need, kes ÜPP ja üle otsustavad lõpp, otsustushetkel. härra Dorfmanni raport, mis äh, peaks vastu võetama novembri teatise kohaselt äh, Euroopa Parlamenti põllumajanduskomisjonis äh, kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal mail. kahekümne üheksandal mail vähemalt teoreetiliselt esitab komisjon selle sektoripõhise ettepaneku mitmetes valdkondades, muuhulgas ÜPP osas tehakse kolm ettepanekut. kõigepealt kõige suurem ettepanek puudutab toetusplaane ÜPP eh, osas eh, see, millise pro-, programmi peaks käivitama lähimuspõtte kohaselt iga liikmesriik ÜPP kohta. teiseks eh, mõned äh, kuulujutud ütlevad, et eh, põllumajandusteenistuse Euroopa Komisjonis näeb ette ning eh, see eh, puudutaks siis ka ülemlävendeid põllumajandustootmisüksuse kohta, võttes arvesse ka sellega mitu, seda mitu töökohta sellega on seotud ning teiseks see ümberjaotus makse, mida kasutatakse Prantsusmaal, mis muutub kohustuslikuks. teiseks äh, oluline määrus, mida nimetame horisontaalseteks, mis on väga oluline ning lõpuks äh, härra Hogani äh, sõnavõtt teemal, millest on juba räägitud, omnibussi äh, määruse osas, koondmääruse osas, millega on tegelenud juba Euroopa Parlament, mis puudutab eh, tootjate organiseerimist ja hiljuti komisjoni poolt eh, tehtud ettepanek eh, tootjate ja jaemüüjate kuritarvitused toiduahelas äh, Eh, leiaksid seal samuti arutelu, arutlemist. niisiis eh, annan kõigepealt nüüd sõna härra Dorfmanile, kes on Euroopa Parlamendi raportöör teatise kohta toidu tootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta. palun, teil on sõna, härra Dorfmann. ja, herzlichen Dank. suur tänu lugupeetud kolleegid liikmesriikide parlamentidest, daamid ja härrad. jah, nagu öeldud, on minu ülesanne siin Euroopa Parlamendis olla raportööriks. ja see on algatusraport Euroopa Parlamendilt teatise kohta, mis tuli Euroopa Komisjonilt ja tahan paari sõnaga rääkida sellest, millised on kõige olulisemad aspektid minu raportis ja millises suunas poliitilised otsused võidakse langetada meie kojas? Äh, härra Hogan juba ütles, et kõik sai alguse, kõik saab alguse rahast. et on vajalik tagada eelarvelised vahendid, mis on üsna märkimisväärsed Euroopa Liidu eelarvest ühisele põllumajanduspoliitikale ja on loogiline, et ilma rahata seda ühist põllumajanduspoliitikat ei ole. ja tahan ka viidata sellele, et kaks suurt lahendamata küsimust on eelarvega. kõigepealt Brexit ja teiselt poolt uued ülesanded ja kohustused. ja koos variraportööridega üheskoos äh, me oleme arutanud seda ja otsustanud, et ÜPP eelarve peab jääma vähemalt sama suureks, nagu ta praegu on. sest põllumehed ei pea kinni maksma Brexitit ja sellest tulevat puudujääki. ja järgmisel nädalal me ootame MFF-i alast ettepanekut ja siis juba volinik Oettingeriga käsitleme seda aga selge on see, et auk, mis tekib, on midagi, mida põllumehed ei pea katma, nii et ma tõesti pöördun volinik Hogani poole, palun avaldage survet liikmesriikidele, et eh, eelarve läbirääkimised ikkagi jõuaksid vastuvõetava mõistliku lahenduseni. me arvame, et Brexit eh, on ohuks põllumeestele, nimelt eh, ühtsele siseturule. Eh, põllumajandus on üks sektor, mida lahkumine valusalt puudutab ja tollid jälle põllumajandussaadustele meie vahel ja Euroopa Liidu liikmesriikide praegune eksport Ühendkuningriiki, vein, eh, eh, juurvili, puuvili, piim ja liha Äh, jah, äh, väiksema eelarvega, kui peaks hakkama saama tulevikus ja teiselt poolt äh, turuhäired, mis tekivad Brexitiga ekspordi koha pealt. ja need on kaks tähtsat osa minu raportis ja nagu meie moderaator ütles, me ootame nüüd õigusloomelisi ettepanekuid komisjonilt, kõigepealt selle uue rakendusmudeli kohta, teiseks see on teine, mis on ÜPP tuum, esimene ja teine sammas ja kolmandaks ühine turukorraldus, CMO. et see puudutab seda kõike, mis turul siis toimub. Need, kõigepealt esimene osa Äh, uued suhted liikmesriikid, Euroopa Liidu liikmesriikide ja piirkondade vahel. Äh, volinik Hogan ütles, et põhimõtteliselt on nii, et komisjon pakub välja palju rohkem indikaatoritele tuginevat poliitikat rakendada, et pakub välja indikaatorit ja siis juba eh, regulaarselt kontrollitakse indikaatorite alusel ja juhitakse ühist põllumajanduspoliitikat. ma ei ole negatiivne selle ettepaneku osas, on seda vaja lihtsalt põhjalikumalt vaadata kõigepealt ja vaadata, ega see ikkagi liiga keeruliseks ja bürokraatlikuks ei aja ÜPP-d Eh, kui me sellist mudelit kasutama hakkame. nii et see peaks lihtsustuma ja siin peab jääma ka liikmesriikidele manööverdamisruumi. aga on mõned tingimused, mida tuleb silmas pidada. kõige olulisem kindlasti on see, et ühine põllumajanduspoliitika jah, et peab ka jääma ühiseks põllumajanduspoliitikas ja vabandan selle sõnamängu pärast, ühine eh, põllumajanduspoliitika, meil on ühtne siseturg, eh, ühine siseturg ja seni, kui see meil on, on tähtis ka, et meil oleks ühine põllumajanduspoliitika. Eh, ja kõikjal, kus öö, põllumajanduspoliitikal on otseselt turuga pistmist, tuleb eh, kasutada ühtset lähenemisviisi, ühist lähenemisviisi. ja ma arvan, et tulevased mudelid ÜPP-s eh, peavad kaasa tooma võimalikult vähe moonutusi ühisel turul. aga ma olen ka pisut mures, et Eh, rohkem eh, liikmesriikide poolset korraldust ja eh, mul tekib küsimus piirkondade pädevustega. meil on terve rida liikmesriike, kus on selgelt määratletud regionaalne pädevus ÜPP-s ja siin ma tulen teise samba teemade juurde, maaelu arenguplaanide juurde. tähtis on, et see regionaalne pädevus ja vastutus. Eh, kui see tuuakse nüüd eh, kooskõlla liikmesriikide pädevustega, mm, siis regioonid eh, ikkagi peavad saama tagatult edasi töötada maaelu arengukavade kallal ja liikmesriikide strateegiatesse oma panuse anda. nüüd me rääkisime siin strateegiliste kavade sammhaaval koostamisest. tähtis on, et eh, regioonide pädevus ei kannataks. seda ei tohi kärpida. mõnedes liikmesriikides vastasel korral tekivad põhiseaduslikud probleemid. nüüd teine osa, esimene ja teine sammas ma arvan, et tuleb äh, küsida, et milline on ÜPP eesmärk tegelikult. milline on see põhimõtteline eesmärk? minu arvates on see meie äh, äh, Euroopa mudeli tugevdamine, need on peretalud, millel peab olema võimalus kõikjal Euroopa Liidus osa on väga keerulises olukorras praegu, osa on paremas olukorras ja, ja nende eh, peretalude eh, tootmine peab olema võimalikult jätkusuutlik. ja selle peale peame mõtlema sammaste kontekstis ja veel paar märkust. nüüd esimene küsimus. Eh, õigus toetustele esimese samba alt Eh, siin me praegu mõtleme poliitika peale eh, aastast kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. meil on endiselt liikmesriike, kus eh, toetusi arvutatakse ajalooliste andmetest lähtuvalt. aga ei saa olla nii, et aastal kaks tuhat kakskümmend seitse me maksame toetusi, mille suurus on arvestatud tuginedes andmetele, mis on kakskümmend seitse aastat vanemad. ma arvan, et meil on vaja siin võtta kasutusele uus süsteem, terve rida liikmesriike on juba seda edukalt teinud ja uued arvestamismeetodid kasutusele võtnud see ei pea kindlasti olema mingisugune ühe, üks määr, aga tähtis on, et tõesti toetuse saaksid ikkagi need, kes põllumajandusega tegelevad, aga mitte need, kes sellega enam üldse mingit pistmist ei ole. nii et on terve rida subjekte, kellel täna on õigus taotlus toetustele, aga neil ei ole enam mingit pistmist maa harimisega või põllumajandusega. ja ka noorte põllumeeste toetamine. meil on palju noori, kes tahaksid põllumajandusega tegeleda, aga neil ei ole õigust toetustele ja sellega on neil halvem olukord konkureerides. kui me tahame mingit ühtset süsteemi, siis on meil vaja äh, võib-olla ka lihtsamad arvutusmeetodid kasutusele võtta ja tegutseda nii, nagu me teise samba äh, puhul talitame, kui me räägime keskkonnatoetustest. ja järgmine küsimus, äh, väline lähenemine, konvergents. seegi on väga oluline arutelu, siin me peame vaatama, et kuidas võimalikult õiglaselt raha jaotada. aga õiglus ei tähenda seda, et ühesugused suured peaksid toetused olema kõikide liikmesriikide võrdluses. sest majandusolukord ju liikmesriigiti on ka väga erinev. Eh, sissetulek eh, on erinev ka väljaspool põllumajandussektorit ja samuti põllumajandussektoris on sissetulek erinev liikmesriigiti. nii et me peame käsitlema esimese ja teise samba toetusi koos. paar sõna ka tootmisega seotud äh, toetustest. Äh, jah, terves reas liikmesriikides tahetakse rohkem tootmisega seotud äh, toetusi näha, aga ma arvan, et on vaja siiski konkreetse olukorrast lähtudes mingeid moonutusi ei tohi sellised tootmiskohustusega seotud toetused kaasa tuua. ja see ülemmäära seadmine ja kahaneb toetus, degressioon. siin tuleb jah tunnistada, et suurtootmine on vähem kulukas ja efektiivsem kui väiketootmine. ja tootmiskulud on suurtel väiksemad kui väiksematel tootjatel, aga me räägime nendest asjadest edasi parlamendis ja siin parlamendis on enamus, kes toetab kohustuslikku üle-euroopalist ülemmäära seadmist, aga see peab ka tööhõive olukorraga põllumajandussektoris olema seotud, sest me mõistame suurepäraselt, et on liikmesriike, just endised äh, kommunistlikud riigid, kus on sellised struktuurid, mis on nagu ühistud, kus mitmed pered äh, koostööd teevad, mis on üsna ulatuslikud ja suured ja kindlasti ei tohiks selliseid äh, struktuure, selliseid ühistuid kuidagi kitsendada. nii et ülemäära seadmine peab arvestama ka töökohtade olukorda liikmesriigis ja et see ülemmäära seadmine ei tähenda, et paigutatakse, lihtsalt nihkub äh, rahaline toetus ühest liikmesriigist teise, vaid ikkagi äh, ümberjaotamine peab toimuma liikmesriikide sees, aga mitte vahel. ja öö, äh, öö, rohestamine jah, me ei saanud greening uga neid tulemusi, mis me tahtsime, meil on vaja uut rohelist arhitektuuri seetõttu ja see on seotud selgete tingimustega esimese samba raames eh, joogivee kaitse, õhu puhtus, kliimakaitse. Need on ühised ülesanded, mis tuleb lahendada esimese samba kaudu ja eh, kõikides liikmesriikides peab olema ka hea keskkonnaprogramm teise samba kaudu. nüüd põlvkondade vahetus. ma arvan, et siin on vaja liikmesriikidel strateegiaid, mis lähevad kaugemale kui ÜPP. väga palju otsuseid tuleb langetada liikmesriigi tasandil selleks, et noored tõesti põllumajandusega tahaksid tegeleda. ma rääkisin teisest sambast vähem, ma arvan, et teine sammas, mis on maaelu arengusammas, funktsioneerib hästi Euroopa Liidus, aga bürokraatiat tuleks vähendada, sest siiski osa, ositi on ta väga bürokraatlikuks kujunenud ja on vaja seda lihtsustada. ja lõpetuseks äh, turu kohta ka paar sõna. jah, see veini ja puu- ja juurvilja ühine siseturg on ennast äh, üldine turukorraldus ennast õigustanud ja me peame mõtlema, et kas seda ka mitte teistes sektorites kohaldada, näiteks piima tootmisel mägipiirkondades. seal ju toodetakse väga kõrgväärtuslikke piimatooteid ja peaks mõtlema, et töötlevat eh, tööstust seal äkki oleks mõttekas toetada ja veel äh, riskikindlustus. ma arvan, et äh, siin meil palju lisada ei ole, me oleme koondmääruse Omnibussi äsja heaks kiitnud ja seal on instrumendid, mis võimaldavad liikmesriikidel mm, riskikindlustuse ja üldse põllumajanduskindlustuse äh, teemadega aktiivsemalt tegeleda. ja mingeid uusi instrumente minu arvates meil siin vaja ei ole ja nüüd ajakava kohta minu ja variraportööride eesmärgiks põllumajanduskomisjonis on eh, seitsmeteistkümnendal mail hääletada minu raporti üle ja seejärel mai lõpus minna sellega täiskogu ette, et siis õigeaegselt on kõik valmis, kui tuleb seadusloomeline ettepanek eh, maikuu lõpupäevil, aitäh! Euh, nüüd ma annan sõna härra Blankile, kes on äh, Austraalia jätkusuutlikkuse ja turismiministeeriumi peasekretär. Austria võtab Euroopa Liidu eesistumise enda peale esimesest juulist, neil on suur töö teha. palun, härra Blank, teil on nüüd sõna. lugupeetud härra esimees lugupeetud härra eesistuja, Euroopa Parlamendi saadikud, liikmesriikide saadikud, daamid ja härrad. mul on hea meel selle kutse üle siia tänasele kuulamisele Euroopa Parlamendis ja nii on mul võimalus teiega koos rääkida ühise põllumajanduspoliitika tulevikust ja maaelu arengu tähtsusest ja seda Austria kogemuse põhjal ühise põllumajanduspoliitika ajalugu on minu arvates edulugu olnud, seda ka Austria seisukohast. me hindame seda poliitikat väga kõrgelt. ja ma arvan, et praegu ja tulevikus öö, peab see samuti jätkuma. meil on siin ühised reeglid Euroopa Liidus ja meil on ka praegu põllumajandussektoris maa piirkondades väga suur mitmekesisus Euroopa Liidus, et see on see väga hea, et see nii on. me arutame üheskoos ühist põllumajanduspoliitikat ja oleme näinud seda edu ja see on väga tähtis põllumeestele, pere ettevõtjatele ja tähtis on, et nii ka tulevikus oleks. Euroopa Komisjon mm, oma teadisega nüüd tegi esimese sammu möödunud aastal ja liikmesriigid väga positiivselt on suhtunud sellesse teatisse ja ÜPP on just ühine põllumajanduspoliitika ja see on väga tähtis ja ka Austria leiab seda, et äh, ka tulevikus peab põllumajanduspoliitika ühiseks jääma. aga see on väga suuri väljakutseid esitav protsess, sest äh, ühelt poolt me tahame ju kaasaegset põllumajandust, teiselt poolt jätkusuutlikku põllumajandust ja tähtis on, et maaelu oleks vitaalne, elujõuline oleks meie maapiirkond, sest siin on no, äh, vaja, et äh, ka pisikesed riigid nagu näiteks Austria oleksid edukad ja kindlasti toiduainetega varustuse kindlus peab olema meil tähelepanu all ja äh, kvaliteetsed tervislikud toiduained. Äh, need on väga tähtsad ja nende tähtsus tulevikus aina kasvab. Äh, Austria eesistujana teeb kõik, mis tema võimuses, et tulevane Euroopa ühine põllumajanduspoliitika saavutaks kõik need eesmärgid ka põllumeeste huvides, sest ilma nendeta äh, ei toimu midagi ja meie teeme terve rea seadusloomelisi e-, e-, ettepanekuid, oleme juba kokku leppinud bulgaarlastega selles ja äh, loomulikult Euroopa Parlamendiga suhtleme sel teemal tihedalt nüüd mitteametlik kohtumine kahekümne kolmandal kuni kahekümne viiendal septembril toimub, eh, kus me kasutame võimalust ja vahetame mõtteid nende teemade üle. ja kinnitan teile, et eh, Austria eesistujana kavatseb eh, kõikide partneritega koostöös edasi liikuda ÜPP reformi läbirääkimistel jah, meil on hea lähtepunkt, komisjoni ettepanek on tulevikku suunatud, aga samas ka järjepidev. ja me tahame jätkata kahe samba mudelitega, otsetoetuste korrastamine ja väga tähtis on ka mõista, et oodatakse meilt seda, et süsteem muutuks radikaalselt lihtsamaks, aga see on väga raske, sest nõudmisi on ühiskonnal üha rohkem keskkonna osas, kliimamuutuste osas ja suur väljakutse eh, need eh, nõudmised täita ilma, et täiendavat bürokraatia tekiks süsteemis nii et see on otsustava tähtsusega. ei saa ignoreerida seda, et avalikke hüvesid pakub põllumajandus ühelt poolt, aga teiselt poolt eh, tuleb seda ka tunnustada. ja see on see, mida me väga tähtsaks peame Austria põllumajanduses. Eh, jah, rakendusmudel annab rohkem subsidiaarsust liikmesriikidele ja selle me peame eh, üldjoontes positiivseks sest liikmesriikide eripära on niimoodi võimalik paremini arvestada, aga terve rida küsimusi on lahenduseta veel, et kas see uus rakendusmudel eh, mitte kaasa ei too seda, et eh, see ühine osa võib-olla eh, kannatab nüüd põllumajandusettevõtete tähtsus on kesksel kohal meie Austrias. jah, oleme olnud edukad varasemal ajal ja meie maapiirkond ja põllumajandussektor on väga tihedalt läbi põimutud äh, igasuguste majanduslike algatustega, turismialaste algatusega Austrias nii et tähtis on, et ka tulevikus nii jätkuks. see on kesksel kohal ülesanne meie jaoks. ja see on olnud väga aktuaalne meil mitte ainult esimese samba teemana, vaid ka teise samba teemana. meil on selle vastu suur huvi tähtis on, et põllumajandus oleks keskkonnale suunatud, ja samas, et oleks eh, põllumajandus arenemas ka halvemates eh, keskkonnaoludes, piirkondades ning eh, põllumajandus peab muutuma mahedamaks, sest see on midagi, mida meie tarbijad väga tugevalt nõuavad ja meie põllumehed saavad seda ka pakkuda ja meie jaoks on oluline ka see, et teise samba puhul, see on siis põllumajanduse keskkonnaprogramm, oleks paremini fookuses ja seda võimalikult palju rakendataks, sest see seondub ka turismiga, mis meie jaoks on väga olulise kaaluga. jah, turism maapiirkondades eh, loob tegelikult ju aluse sellele turismile just põllumeeste tegevus maapiirkondades, muudab selle maapiirkonna atraktiivseks ja atraktiivsus on ka see, mis noored toob ja jätab eh, maapiirkonda alles. ja ühte asja me ei tohi unustada. meil on vaja tugevat pikaajalist planeeritavat rahastamist jah, me saame eh, varsti ettepanekut eelarve kohta ja me peame mõtlema, et tahetakse üha rohkem, rohkem eh, nõudmisi panna põllumeestele ühiskonnas, aga samas raha eraldatakse ikka vähem ja vähem. nii et eh, meie kogemus näitab, et see on tõesti tõsiseks väljakutseks. tähtis on, et vähemasti samal tasemel rahastamine alles jääks sest sellise väikemajanditega äh, põllumajandussektor peab ka ellu jääma ning vajab toetust seepärast. ja veel üks asi. põllumajanduseelarve tagada, aga samas ei tohi ka ära unustada seda, et siin on väga palju kaalul. siin räägiti lahti, milline on põllumajanduse osa väärtuste ahelas, tähtis on, et tõesti, et ka selle tootmis, et selle tootmisketi alguses oleks piisavalt rahalisi vahendeid. ja et teises otsas turul oleks õiglased suhted meie jaoks on otsustav, et maapiirkond ja metsandus omaksid stabiilseid tingimusi, et oleksid head väljavaated ja et maapiirkondadele ei pandaks täiendavat survet. seetõttu, et rahalised vahendid vähenevad, aitäh. Euh, suur tänu, härra Plank. ja nüüd siis äh, jätkame oma arutelu ning äh, härra Siekerski, palun, kas te juhiksite edasist arutelu, palun, härra Siekerski. suur tänu. ja suur tänu, et te avasite meie esimese paneeli me jätkame järgmise põhimõtte alusel kaheminutilised lühikesed avaldused. tavaliselt siis Euroopa Parlamendis antakse üks minut kõneaega, nii et kaks korda rohkem kui meil siin kombeks. ja liikmesriikide parlamendid kõigepealt, seejärel üks liige Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjonist ja siis jällegi liikmesriikide parlamentide esindajad ja kümme sekundit enne, kui teie aeg otsa saab, annan teile märku, tõstan selle vidina siin. ja esimesena saab sõna härra Dirk Saksamaalt. lugupeetud härra esimees, daamid ja härrad. jah Äh, suur tänu, et kutsusite siia täna meid kuulamisele ja suur tänu kõikidele sõnavõtjatele ja suur tänu, et kõik valutate südant ühise põllumajanduspoliitika üle. meie Saksamaal oma koalitsioonilepingus, nüüd uues valitsuse koalitsioonilepingus oleme kirja pannud, et võimalikult palju äh, raha põllumajandusele alles hoida eelarvest ja oleme valmis ka täiendavaid rahalisi vahendeid eraldama põllumajandusele, nii et loome äh, raamtingimused, et õiglane äh, jaotus äh, saaks toimuda. loomulikult palju vajab veel otsustamist, aga ÜPP vahendid on midagi, mida meie põllumajandus väga vajab, eriti peretalud vajavad. siin rääkisid ju, et et väga suur on põlvkondade vahetumine praegu põllumajanduses. ja et palgad põllumajanduses on palju madalamad kui mujal ja ÜPP peab muutuma lihtsamaks, see on minu seisukoht. Need vahendid, mida halduseks ei kulutata tulevikus, seda saab kasutada põllumeeste huvides otse ja kindlustunnet on vaja põllumajandusel ja on vaja ka tulevikuväljavaateid. noortel lihtsalt on teised muidu paremad alternatiivid ja nad lahkuvad maalt ja sellepärast äh, on vaja toetusi edasi ka tulevikus. ja ideoloogia ja poliitikamängud igasugused äh, Need tuleb unustada, tähtis on, et otsetoetused alles jääksid ja kuidas saavad olema lood tootmisega seotud toetusega, meie oleme mures sellepärast, et see moonutab konkurentsi. pan eh, Dejk Jaram Irlandia. suur tänu ja siis äh, Iirimaa esindaja, palun. Sorry, sorry, sorry, Chairman, thank you. vabandust, härra esimees, tervitan siin võimalust teie komisjoni poole pöörduda kui volinik Hogan varem sõna võttis, siis ta keskendus eelarve küsimustele ja põhjendusega. rõhutati, et oluline on, et ühise põllumajanduspoliitika eelarve peab jääma samaks ja liikmesriikide parlamendid, liikmesriikide valitsused peavad vajalikud rahastamisvahendid eraldama. olen Iirimaa parlamendi liige ja minu küsimus on järgmine, et kui valitsused osutavad eraldada vahendeid selleks, et toetada ÜPP-d Äh, kas äh, seda raha äh, kaitstakse nii, et see läheb tõesti ühise põllumajanduspoliitika kulutusteks, mitte mujale. ja Mercosur, Brexit mõjutavad põllumajandust ja toidutootmist ja Mercosuri osas tehakse mitmesuguseid järeleandmisi, mis kahjustavad Euroopa veisesektorit väga tõsiselt ja meie enda äh, piirkond on vägagi isoleeritud olukorras, äh, Brexiti tulemusena see võib meie põllumajanduse ning toidutootmise sektoreid äh, tõsiselt kahjustada. Need kaks ohtu, mis meid ähvardavad, peaksid igati olema põhjuseks, miks kaitsta kõiki eelarvevahendeid, täiendavaid eelarvevahendeid, mis eraldatakse ühiseks põllumajanduspoliitikaks ja kui minu valitsus kavatseb täiendavaid rahastamisvahendeid eraldada, on selleks vaja tagatisi, et see läheb ÜPP-le Äh, meil on vaja äh, kõrgekvaliteetset toitu Euroopa tarbijatele ja ÜPP on sellele kaasa aidanud aastakümnete jooksul juba tänaseni. äärmiselt oluline on, et äh, me saavutaksime need eesmärgid, mida me tahame ÜPP-ga saavutada ning maaelu vallas, mida me tahame saavutada ja selleks, et seda teha, on meil aga vaja eelarvet. eelarvet tuleb kaitsta ning ÜPP-le nähtud, et ähm, eelarvevahendeid tuleb selleks kasutada. aitäh, suur tänu ja järgmisena kasutaksime võimalust ning informeeriksin teid sellest, et meie seltsis on ka külalised, kelle on kutsunud kohale Vlad Petir ähm, Sloveeniast, Kõlak äh, Taier äh, ja härra Tšula Itaaliast tervitan meie külalisi meie komisjoni koosolekul. ja nüüd saab sõna härra Tess. ja pean kõneajast nüüd natuke karmimalt kinni. suur tänu, kallid kolleegid liikmesriikidest ja Euroopa Parlamendist. volinik Hogan ei ole kahjuks enam kohal. nüüd konkreetset ettepanekut me veel ei tea ja ma ei ole ka eriti vaimustatud kuuldust. jah, need komisjoni ettepanekud ei too kaasa vähem bürokraatiat. bürokraatia lihtsalt Euroopa Liidu tasandil kolib ümber liikmesriigi tasandil ja sellega me nõus ei ole. nüüd see kavandatud ettepanek äh, Äh, tähendab seda, et väga erinevad lähenemisviisid hakkavad liikmesriikidel olema ja see moonutab konkurentsi. viiskümmend aastat on meil olnud ühine põllumajanduspoliitika ja äh, olen silma peal hoidnud kogu selle aja äh, põllumehena põllumajanduspoliitikal ja nüüd need ettepanekud, mis tehakse, me eemaldume ühisest põllumajanduspoliitikat. juba viimase reformi ajal me tegime suure sammu ja me ei tohi uut sammu samas suunas teha. ühine poliitika oli aastakümneid üks osa Euroopa Liidu ühinemisprotsessist ja komisjon ei tohi nüüd eemalduda sellest suunast mina arvan, et keskkonnameetmete puhul peaksid nüüd liikmesriigid tegema oma ettepanekud, me kontrollime need üle, siis koostame kataloogi ja siis selle kataloogi alusel saavad valida välja liikmesriigid oma meetmed. ja meil on tulevikus samuti vaja kahe samba süsteemiga jätkata, aga praegust süsteemi tuleb veel paremaks muuta ja komisjoni ettepanekutesse ma suhtun külmalt, ma ei arva, et meil õnnestub meie ametisoleku alal veel vastu võtta need ettepanekud. kui nüüd mai alguses tulevad ettepanekud, siis tuleb suvepuhkused ja siis septembrini on meil ainult üheksa kuud ja me ei suuda selle aja jooksul kolmepoolsetega ühele poole saada ma loodan, et komisjonid tulevad ikkagi head ettepanekud ja veel üks märkus eelarve kohta Euroopas nelikümmend protsenti eelarvevahendit läheb põllumajandusele ja üks protsent on see avalikest kulutustest. aga nelikümmend üks miljonit töökohta on, mida meil, mis meil on põllumajanduses, ärgem seda unustagem suur tänu. nagu ma juba ütlesin, Euroopa Parlamendi liikmed on lühikeste sõnavõttudega harjunud ja Küprose esindaja. Eh, lugupeetud esimees, kõigepealt tahaksin teid tänada avaldada tunnustust teile ja teie komisjonile selle eest, et olete tänase konverentsi korraldanud. me kõik oleme päri sellega, et bürokraatiat tuleb vähendada, menetlus tuleb muuda, muuta põllumeestele kergemini mõistetavaks ning meil peab olema parem konvergents lähenemine Euroopa Liidus ja ühtekuuluvuse suurendamine ÜPP-s on vajalik ka teiste Euroopa Liidu poliitika valdkondadega. me tahame oma toidu kvaliteeti tagada, me tahame kliimaeesmärke saavutada, need on kõik meie ühised poliitilised eesmärgid ja me töötame selle nimel ühiselt. me peaksime ka püüdlema selle poole, et turg oleks vähem moonutatud nii hindade osas kui ka tarneahela osas. samuti oleks meil vaja suurenemat lähenemist äh, põllumeeste sissetulekute ning teiste sektorite palgatasemete vahel. sellele juhtis tähelepanu ka härra Hõugan. meil on vaja seega siis sihipäraseid meetmeid, suunatud meetmeid, mis oleks öö, mõeldud ka vananevatele põllumajandustootjatele, kui me tahaksime, et põllumajandus jääks jätkusuutlikuks ka paljudeks aastakümneteks mitmeaastases finantsraamistikus peame ka mõtlema Brexiti mõjude tasakaalustamisele ning äh, mõjudele äh, nagu julgeolek ning kaitse, nende valdkondade mõjudele. ühine põllumajanduspoliitika on üks olulisemaid poliitikavaldkondi Euroopas ning seda ei tohiks tähelepanuta jätta. paar sõna ka Küprose kohta, tegemist on väikese saare majandusruumiga ning seetõttu on meil suuremad väljakutsed hinnad on kõrgemad transporditud kaupadele, maa hind on kõrge ning see on surveteguriteks meie põllumeestele. peame võitlema ka selliste väljakutsetega, mis on teistsugused kui teistel liikmesriikidel, nagu näiteks asjaolu, et inimesed kolivad linnadesse Muchas gracias. <clears throat> Buenas tardes. suur aitäh kõnelejale, palume mikrofoni. aitäh. räägitakse ÜPP reformimisest, palutakse, et äh, põllumehed osaleks tulevaste väljakutsete lahendamisel ehk siis võitleks kliimamuutuste vastu ning aitaks kaasa keskkonna säilitamisele. me oleme nõus sellega, kuid äh, seda äh, tehakse äärmiselt raskes finantsolukorras ning äh, võttes arvesse, äh, milliseid väljaminekuid tähendab Euroopa Liidule Brexit ning unustamata siinjuures äh, to-, tootjaid, kes osalevad oma tegevusega toiduahela töös. meie Hispaanias soovime toetada põllumehi, toidutootjaid ÜPP tulevaste peategelastena tahaksime väljendada järgmisi mõtteid, mis saaks Euroopa Liidust, kui meie tulevane toit äh, sõltuks kolmandatest, äh, kolmandatest riikidest. me oleme väga mures selle pärast, et ÜPP tuleviku soovitatakse renatsionaliseerida. meid mu, äh, panevad muretsema ÜPP kaasfinantseerimise kohta käivad kuulujutud, mis ohustaks ka, ka looma- ja kasvatajate, põllumeeste eh, eh, eh, sissetulekuid ning meid paneb muretsema ka see, et liikmesriigide otsusepädevus on ühtse pol-, põllumajanduspoliitika vastu, mis on üks ÜPP esi-, olulisemaid alustalasid seega ma tahaksin öelda, et meil räägitakse palju uutest äh, väljakutsetest, äh, mida tuleb tulevikus arvesse võtta, aga sealjuures äh, peab see siiski säilitama vähemalt kolmkümmend protsenti praegustest otsetoetustest põllumajandusele, neid tuleb finantseerida ainult Euroopa Liidu eelarvest. suur aitäh teie heatahtlikkuse eest, härra esimees! Andrew. suur tänu. suur Andrew. kahju, et äh, volinik äh, läks ära, eelarve küsimus on esmane. see tähtsusega räägiti äh, eelarve kärpimisest kümne-viieteist protsi võrra ning volinik Ottinger rääkis kuuest protsendist. Eh, paari nädala pärast räägitakse, tutvustatakse meile konkreetsete arvudega järgmist eh, seitsmeaastast eh, finantsraamistikku. ajakava on samuti väga keeruline, sest see sõltub ka komisjoni õigusloomelisest programmist. me oleme rääkinud väga palju kulujuttudest, aga lähimuspõhimõttest rääkides me räägime ju siiski millestki laiemast. Äh, praegusel hetkel ÜPP äh, tulevik oli ainus, mille osas oli vähemalt äh, selge, millest me räägime varasti ning seega õigusloomelise ettepaneku täpsus on äärmiselt oluline, mis meil esitatakse mai lõpus. ja siis ongi küsimus, kas liikuda edasi kiiresti või mitte. see selleks on meil vaja konsulteerida kogu sektoriga ja siin on veel mitmesuguseid olulisi äh, mm, aspekte, mida arvesse võtta, näiteks, äh, näiteks äh, koondmäärus ei ole piisav, me peame minema kaugemale sissetulekute säilitamiseks põllumeestele, samuti rohestamine, mis on äärmiselt äh, oluline ettepanek komisjoni poolt peame läbi lugema tekstid, mis meile ette, edastatakse. ma olen nõus sellega, et meil on vaja tingimuslikkust suurema äh,, suurendama näiteks äh, põllukultuuride vaheldumise osas äh,, aga peab vaatama, kuidas komisjon neid ettepanekuid teeb, äh, sellepärast et see on tõeline segu ökoskiimi e, e, ja muude meetodite vahel. meil peame mõtlema äh, me peame mõtlema ka selle peale, kuidas meie põllumehed tulevikus koos edasi tegutsevad. aitäh! kui räägime erinevatest arvudest ja protsentidest, siis äh, alati jäävad puudu sõnad hindadest ja hinnastabiilsusest aasta läbi, sest äh, selge on ju see, et äh, selliste arvude ulatus äh, võib väga suurel määral äh, erineda. härra Ardanovski, aitäh teile võimaluse eest, et meil on võimalus rääkida Poola parlamendi seisukohtadest. meie jaoks on see teema väga oluline, eriti sellepärast, et Poola parlament läbi vastu võetud eriseaduse, mida toetab Poola valitsus, hakkas keskenduma ÜPP muutmisküsimustele, ma hakkan, äh, ma nüüd keskendun sellele, mis on Poola jaoks kõige olulisem. kõigepealt äh, esimese samba maksed, äh, küsimused. kõigepealt maksete päritolu öeldakse, et maksed ei tohi sõltuda ebaõiglatest kriteeriumistest, nagu praegu, mis puudutab EKE-sid kellest äh, teised juba rääkisid, äh, siis äh, küsimus on selles, kuidas on võimalik põllumeestele uusi võimalusi, vahendeid leida. loodetavasti Austria eesistumise ajal on mm, võimalik selle olulise küsimusega edasi minna. tänasime kord juba Franz Fischlerit tehtud reformide eest, eelkõige selleks, et keskenduda Eh, kohalikult tasandi tootmise peale eh, ning mis puudutab nüüd eh, ÜPP reformi, siis leiame, et siin ei ole vaja suhtuda ÜPP reformi kui renatsionaliseerimisse. meie toetame Poolas solidaarset ÜPP-d, sõltumata sellest, kas asutakse Euroopa ida või lääne osas. oluline on ka, et äh, võtaksime arvesse teise samba, regionaalse arengu, regionaalarengu samba ähm, küsimusi ning arvame, et äh, peame selleks kasutama ühtsuspoliitikas olemasolevaid võimalusi. see on oluline Poola ja kõigi teiste jaoks. lõpetuseks sooviksin öelda, et Poola valitsus ja Poola äh, parlament on selles osas teinud väga palju tööd ära ja nüüd järgmisena Vesli. väldigt viktig diskussion. Eh, även i Sverige har vi stor samsyn när det gäller jordbrukspolitiken. tegemist on väga olulise aruteluga. meie Rootsis võtame põllumajanduspoliitikat äärmiselt tõsiselt ning usume, et peame seda kasutama selleks, et oma konkurentsivõimet parandada tahaksime vähendada otsetoetusi ning meie arvates oleks oluline toetada äh, kliimat ning keskkonda. meie arvates me peaksime üle vaatama, millised on tingimused, kuidas rohestamine on praegustes oludes korraldatud, sest et praegusel hetkel ei ole rohestamine olnud äh, ei ole ennast tõestanud. uues süsteemis tuleb võtta meetmeid, mis aitavad meil saavutada keskkonnaeesmärke ning kliimaeesmärke ning teha seda lihtsalt ja selgelt. meil on tähtsad eesmärgid, nagu näiteks äh, antimikroobiumi resistentsus, loomade tervishoid, loomade heaolu ning praeguse põllumajanduspoliitika strateegia liigub õiges suunas. meil on üldiselt aga kahtlusi selles osas, kas Euroopa Liidu ühiseid eesmärke tavaliselt saavutatakse, kui eelarvevahendeid lihtsalt suurendatakse. eelkõnelejad on öelnud, et põllumehed ei pea maksma Brexiti eest. tegelikult väga vähe on neid inimesi, kes tahavad Brexiti eest maksta isegi Ühendkuningriik ei taha Brexiti eest maksta ja isegi Rootsi maksumaksjad ei taha selle eest maksta, me oleme juba euroskeptilised ning me peame tajuma, leppima siis sellega, et kogu Euroopa Liit kannab Brexiti tagajärgi. suur tänu, proua, proua austatud ministrid, lugupeetud esimees, mõned kommentaarid ka minu poolt nüüdne põllumajanduspoliitika pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat peaks tugevdama, tugevnema. ühine põllumajanduspoliitika peaks olema kliima- ning keskkonnasõbralik ning äh, toetama teiste valdkondade majandusarengut. ühtegi liikmesriiki ei tohiks äh, diskrimineerida ning äh, ÜPP-d tuleks lihtsustada. ÜPP peaks samuti tuginema otsemaksete võrdsetel alustel, sama vahendid peaksid olema ja peaksime püüdma vähendada maaelu, maapiirkondade erinevusi erinevates liikmesriikides ja ÜPP vahendid tuleb suunata rohkem põllumeestele, iseäranis perefarmidele. rahalisi vahendeid tuleks kasutada selleks, et äh, toetada mahepõllunduse arengut meil peaksid olema ker-, kõrgemad looma heaolu standardid. põllumajanduse ja toidutoet-, tootmise käigus tuleks toetada kohalikku töötlemistööstust, mis on ähm, põllumeeste lähedal, põllumeeste turud, kohalikud väikesed turud ning otsemüük väärib meie toetust. meie peaksime püüd-, pöörduma liikmesriikide poole valvega suurendada ÜPP-le eraldatud vahendid, vahendeid ning äh, Poola valitsus on äh, valmis rohkem maksma panusena selle toetuseks. suur tänu! ja järgmisena saab äh, sõna härra esimees, kallid kolleegid liikmesriikide parlamentide esindajad on öelnud oma seisukohti juba ja seda tehti ka eelmise aasta kevadisel üritusel, rääkisime ühtsest põllumajanduspoliitikast ning rõhutati seda, et oluline on õiglus. ka täna paljud kolleegid mainisid siin õiglust. kui me räägime maksetest, siis maksepoliitika peaks olema õiglane ja konkurentsi ei tohi moonutada. Balti riigid saavad äh, peaaegu kõige vähem toetust ja väga paljud inimesed äh, kolivad meie liikmesriikidest ära. uue programmi perioodi puhul tuleb ka õiglust arvesse võtta, me tõesti saame aru, millised on kogu summa öö, äh, vähenemisega seotud väljakutsed Brexiti tulemusena. mõistame, et läbirääkimised on keerulised ning keeruline on õigluse põhimõtet au sees hoida. tõsi, aga oluline on, et ühise põllumajanduspoliitika eelarve ei vähene uue programmiperioodi jooksul Äh, selle eelarve suurus peab jääma samaks ja mis puudutab uusi poliitikavaldkondi üldse äh, põllumajanduspoliitika äh, raames, siis me peaksime kõike vaatama uue nurga alt. me ei saa lähtuda mingisugustest ajaloolistest andmetest. Balti riigid ja Visegradi riigid soovivad, et äh, uusi Euroopa Liidu liikmesriike võetakse ka õigluse põhimõttest lähtuvalt arvesse. Euroopa Liit peab äh, olema tugi, tuginema õiglusele. ja nüüd, kus me räägime siin rahast, siis äh, pidage meeles, et finantsperspektiivi eelarvet vähendati üheteist protsendi võrra võrreldes eelmise finantsperspektiiviga. nii et kui me räägime praegusest finantsraamistikust, siis räägime märkimisväärselt väiksematest summadest tegelikult kui varem. härra Faltenek ja Tšekk, Tšehhi Vabariik. Dobrý den, hezké odpoledne, děkujeme za pozvání. Suur tänu kutse eest ja tere kõigile! Tšehhi Vabariik on, toetab pikemas perspektiivis ühist põllumajanduspoliitikat. Tšehhi Vabariik on valmis äh, vahendeid suurendama Euroopa Liidu eelarves selleks, et äh, vahendeid ei kärbitaks põllumajanduse vallas, aga meil on üks suur probleem, Tšehhi Vabariik ei ole nõus Äh, kohustusliku äh, kohustuslike ülemmäärade kehtestamisega me ei saa aru, miks see peaks nii olema, mitte keegi ei ole meile selgelt selgitanud, miks ja, ja, ja mis mõte sellel sees on. meie ettevõtted, lugupeetud daamid ja härrad, kuuluvad saja viiekümnele tuhandele põllumehele, omanikule kes kannatavad selle all ning äh, samas halduskoormus kasvab. kuulsime härra Hõuganilt, kuulsime härra ministrilt, kuulsime härra Dorfmanni suust, et rohkem tuleks anda liikmesriikidele manööverdamisruumi ning siin on korduvalt rõhutatud, et me peame toetama väikeettevõtteid, väikepõllumehi, mitte ne- ja mitte andma toetust neile, kes ei ole aktiivsed. ja me tahame anda pigem toetust aktiivsetele põllumeestele ja noortele põllumeestele. ja seetõttu ma ei saa aru, miks me peaksime kohustuslikke ülemmäärasid vähendama. härra Dorfmann, meie raportöör, ütles, et kohustuslikud ülemmäärad on kehtestatud sellepärast, et väikestel põllumajandusettevõtetel on suuremaid kulusid, rohkem kulusid, kui väiksematel, me võime siin hektarit kasutada siis ära selleks, et asja reguleerida. tegelikult räägitakse ka teistest kriteeriumitest, sellest, kui palju inimesi põllumajandusettevõttes töötab ja võetakse arvesse siis tõesti suuremate farmide ulatust. proua Müller, palun. ma tänan. ja ühine põllumajanduspoliitika on edulugu olnud, mida on vaja nüüd eh, edasi mõõdukalt arendada. siin on ju kõneks eh, toiduainetega varustatuse kindlus Euroopa Liidus, toiduainete tootmine aga loomulikult meie siin Euroopa Parlamendis oleme väga mures sellepärast, et liikmesriigid mõistavad erinevalt eh, seda ühispoliitikat ja ka erinevalt eh, rakendavad seda. aga nii ei peaks olema. tahan teile meenutada, et Saksamaa on ainus riik, eh, kus on ainult tootmisest lahti seotud toetused, teised liikmesriigid hoiavad kinni nendest tootmiskohustusega seotud toetustest ega ole valmis tulevikus midagi muutma. ja raskeks läheb ka, kui äh, äh, äh, tegemist on sotsiaalse komponendiga maaelu arengus, need mitmesugused ühistud mis on vaja säilitada, et siin on vaja ikkagi meil komponente, mis võimaldavad otse toetada selliseid sotsiaalseid struktuure. ning e, ka liikmesriikides on kasutusel erisugused kriteeriumid e, ja samuti toiduainete jaemüük. E, kui nüüd hakatakse mingit nõudmiste äh, kataloogi koostama paralleelselt nendele seadusaktidele, mis meil Euroopa Liidu tasandil on, siis on see küsitav. jah, meil on vaja teadusuuringuid tugevdada, meil on vaja anda väljavaated meie noortele põllumeestele, siin me oleme kõik ühel meelel ja oleme ka veendunud äh, siin parlamendis, et tuleb luua raamtingimused, aga tähtis on, et liikmesriigid hoiaksid silma peal, et nende jaoks bürokraatia kasvama ei hakkaks. suur tänu. kui me räägime maksetest, mis on äh, tootmiskohu- või äh, toetustest, mis on äh, tootmiskohustusega seotud, siis ainult kolmteist kuni viisteist protsenti Äh, toetustest on eelarvest on ette nähtud tootmiskohustusega seotud toetusele ja see peab olema seotud äh, siis Euroopa äh, Liidu asjakohases dokumendis mainitud asjakohasest tootmist. nii et kui me räägime ÜPP-st, kui põllumees ütleb, et ta saab viiskümmend protsenti Äh, sissetulekut võrreldes teiste ametialadega, siis ähm, on see äärmiselt murettekitav, härra Dias ja Portugal. E tänan. kui me räägime ÜPP-st ja tema erinevatest äh, osadest ja sammastest, siis on oluline rõhutada, et tema mõju Portugalile ei ole kaht-, toetust väärt üheksakümmend protsenti põllumajandus eh, majapidamistest, mis tegelevad piimakasvatamise, eh, piimatootmisega, on oma eh, tootmist suurendanud ning kõigest kakskümmend protsenti oksemaksetest jõuab nendeni. samas ei tohi unustada möödunud aastal toimunud metsatulekahjusid, mis muudavad ÜPP, äh, ÜPP kasutamist Portugalis keerulisemaks. Portugalis äh, on palju perefarme ning äh, just nemad jätkusuutlikult suudavad kvaliteetset toitu toota, kaitsevad keskkonda ning hoiavad elus meie maapiirkondi selline põllumaja, põllupidamine on veel võimalik, meil on vaja kontrollida turg erinevates riikides ja piirkondades, peame suutma investeerida vajalikku ning samuti peab suurte jaeettevõtete diktatuur lõppema, peame aitama eelkõige neid, kes toodavad, et eh, ei ole võimalik to-, toetada põllumehi, kes grammigi ei tooda, meil on vaja õiglaselt toetada põllumehi, praegusel hetkel on äh, Eh, ju meie kõigi eesmärk eh, jõuda eh, maapiirkondadeni, mis jääksid ellu ja selleks on vaja meie kõigi koostööd. Tak, pan, pani poseł Kosti, Finland. järgmisena proua Kosti Soomest. Madame Koski, Finland. Koski. kõnelejal pole kahjuks mikrofoni hüve puhejuhataja Arvo. lugupeetud esimees, kallid kolleegid, eh, tervitusi Soome parlamendist. Eh, kahtlemata on eh, toiduainete tootmise jätkusuutlikkus oluline kogu Euroopa jaoks. meil on see suur väljakutse ka seoses uute tehnoloogiatega ja uute põlvkondadega, kes põllumajandusse jõuavad olukord on muutunud äh, radikaalselt viimase viieteist aasta jooksul, ka poliitika on muutunud. ÜPP-d äh, tuleb äh, reformida, et ta oma eesmärgidele rohkem vastaks ja see ju sõltub praegu sellest, mis toimub, mis toimub praegusel hetkel äh, meie kaubandusesse ja majanduses ning meil peaks olema võimalus ka äh, reageerida situ-, situatsioonipõhiselt. eelkõige on oluline äh, keskenduda äh, otsemaksetele ning ebasoodsale olukorrale tähelepanu pööramiseks. Soomes võib öelda, et eh, eh, me peame tegema kõike selleks, et eh, põllumajandus oleks võimalik kõigis liikmesriikides, et toiduainete tootmine oleks jätkusuutlik. otsemaksed Soomes on suuremad kui teistes Euroopa liikmesriikides, sest meie tootmiskulud on võrreldes turuhindadega kõrgemad kui me räägime otsemaksetest, siis nende kasutamine eh, tähendab seda, et meil on vaja ka leida muid vahendeid, neid arendada ja laiendada ning mul on ka üks eh, konkreetsem küsimus, milline on teie arvamused otsemaksete kohta ning eh, ja ebasoodsate geograafiliste kliimatingimuste vahel? Nie wiem, do kogo to pytanie, ale jeśli chodzi o mnie, to jest... Ma ei tea, kellele te selle küsimuse otseselt esitate, aga mis mind puudutab, siis mina arvan, et tuleks arvesse võtta eh, tingimusi, kus asuvad eh, põllumaad ning eh, need tuleb arvesse võtta otsemaksetele, sest see mõjutab loomulikult otseselt kogu olukorda. proua Senra, palun. suur aitäh teile, esimees terve õhtu räägime juba ehm, jätkusuutlikkusest ning äh, põllutootjate, äh, põllumeeste sissetulekute garanteerimisest. aga ma arvan, et me peaksime keskenduma eh, ehm, tootmismaksudele ja tootmishindadele ning teiseks tootmise reguleerimine ja turgude reguleerimine. kui me ei keskenda äh, neile kahele küsimusele, siis väga raske on garanteerida äh, põllumeeste ellujäämise. see on loomulikult seotud ka põlvkondade vahetusega, millest me räägime pidevalt. Äh, kui ei ole garantiid, et on võimalik oma tööst väärikalt ära elada, siis ei ole mõtet loota, et noored üritavad äh, põllumajandusse tulla tööle teine aspekt, millest kunagi ei räägita või praktiliselt mitte kunagi ei räägita, see puudutab äh, naiste äh, olukorda maapiirkondades, diskrimineerimine ÜPP raames on päevselge, me peaksime jagatud omandi poole liikuma ning peaksime garanteerima ka äh, töötavate naiste õigused põllumajandustootmisosutustesse, samuti tahaksin rääkida kaubanduskokkulepetest. Nende mõju väike- ja keskmise suurusega tootjatele nii Euroopa Liidus kui ka eh, riikides, millega äh, kokkulepet sõlmime. hiljuti külastasime Brasiiliat. nägime, mis äh, meid ootab, mis ootab Euroopa loomaliha tootmissektorit, kui sõlmime leppe Mercosuriga. kui räägime eh, kliimamuutustest, peab arvesse võtma ka seda, kui kahjulik on kliimamuutusele, kui hakatakse transportima pika maa tagant eh, tooteid, eh, mis tu-, et need tuuakse kohale nii pika maa tagant ning kui me räägime jätkusuutlikkusest, siis on oluline rääkida tootmismudelist ja äh, ka toiduainete kaubandusmudelist. on tõsi, et meil on äh, väga tõsise probleemiga äh, tegemist Hollandist härra De Groot. Thank you, Mr President uh,. On behalf ja räägin hollandi keelt, ähm, kuna räägin ju Hollandi nimel. Ähm. suur tänu äh, kutse eest äh, esindan meie põllumajanduskomisjoni meie parlamendist äh, ja ühise põllumajanduspoliitikaga seoses on meil üks mure. tegelikult ähm, tahaksime teada, kuidas saab tagada seda, et kõikides liikmesriikides sõlmitud kokkulepped Euroopa eesmärkidega seoses äh, ka rakendamist leiavad ja et seda tehakse ühtlemalt, ühtlaselt, ei kasutata erinevaid verstaposte ega mõõdu aluseid. kuidas äh, kavatseb komisjon seda tagada? Pan poseł Kafantari, Grecja. Kreeka esindaja härra Kafrankari. Σημαντική η σημερινή πρωτοβουλία να συζητηθεί το θέμα της ΚΑΠ, της κοινής tegemist on väga olulise üritusega, väga olulise algatusega, me peame rääkima ühisest põllumajanduspoliitikast ning selle tulevikust. kõigepealt ähm, tahaksin toonitada seda, et ühine põllumajanduspoliitika peab ikkagi ühiseks jääma. ja selle poliitikaga tuleb tagada põllumeestele sissetulek, maaelu areng äh, ning tarbijate kaitse. samuti tuleb arvesse võtta keskkonda, olen nõus äh, kommun-, volinik Hoganiga, kõigile sobivat ühtset lähenemist ei ole, põhja ja lõuna puhul on vaja erinevaid lähenemisviisi ja ta mainis seda, et põllumajandusmudelit, mida rakendatakse Kreeka puhul, ei saa rakendada Soome puhul. Neid kahte riiki kasutaski härra volinik näitena ja väga õigustatult, meil on erinevad sektorid, erinevad tingimused, mida tuleb arvesse võtta, samuti tuleb arvesse võtta näiteks seda, kas on mäge, mäepiirkondki, kas on saari, millised tavaliselt on põllumajandusettevõtete suurused ning äh, kas meil oleks vaja eraldi meetmeid selleks, et äh, toetada väiketalunikke, äh, saartel on see võib-olla asjakohane või tuleb toetada rohkem võib-olla noori põllumehi ma arvan, et üldiselt me kõik saame aru, et põllumehed seisavad silmitsi suurte väljakutsetega samuti ähm, seoses nende võitlusega kliimamuutuse vastu. ja selles küsimuses jälle kord on meil vaja uusi vahendeid, uusi äh, tugi, äh, toetusmeetmeid, äh, riski ohjamist. meil on vaja ka paremini näiteks hoolitseda oma vee eest nii kvaliteedi kui kvantiteedi mõttes selles valdkonnas tõenäoliselt äh, tuleb väljakutseid juurde kliimamuutust silmas pidades. see ei ole mitte ainult selle sektori probleem muidugi. Kreeka ja minu parlament on veendunud, et ühtne põllumajanduspoliitika peaks äh, jääma eelarves sama tähtsaks ning rahastamismäära ei tohiks vähendada meil on kahesambaline lähenemisviis ning me peaksime täpsemalt vaatama, ähm, mis tulevikus saab ähm, konvergentsist. piirkonnapõhised abikavad ei peaks olema mitte ainult äh, ainsaks äh, lahenduseks, me peame erinevaid süsteeme rakendama. ja Euroopa põllumajanduses Kreeka ja Soome vahel jah, on vahed, aga me peaksime mõtlema selle peale, kuidas äh, nii erinevate põllumajanduste jaoks saab meil olla ühtne põllumajanduspoliitika ja milliseid instrumente saab kasutada selleks, et nii erinevaid äh, põllumajandustootjaid toetada. ja veeprobleem ka muidugi väärib esiletõstmist um.. suur tänu, ütleb härra Hoisling. Äh, jah, mul oleks, on hea meel, kui põllumajandusminister tuleks siia, ütleks, et eelarve jääb nii, nagu ta on, aga siis ta peaks ka oma varasema šefiga rääkima. tema ka lubas sedasama. jah, aga kuidas ikkagi vähema rahasummaga neid samu ja rohkem teenuseid pakkuda, kliima kaitsta maapiirkondi elus hoida, selleks on vaja toetusi ning loomulikult on vaja õiglasemalt jaotada, ei saa et, et kaheksakümmend protsenti rahast läheb väikesele arvule ettevõtjatele, seda ei ole võimalik õigustada ega põhjendada ning kindlasti see loomakait, tervishoiu temaatika veel juurde. jah juba sügisel ma ütlesin, et meil on vaja ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid kuidagi siduda omavahel, ei saa nii, et ühelt poolt me ütleme, et eh, konkurentsivõimeline toodang maailmaturul konkureerimiseks ja teiselt poolt kvaliteet ja standardid ja see, mis toimub Mercosuriga läbirääkimistel, asjad ei lähe kokku, ühelt poolt nõutakse liberaliseerimist ja teiselt poolt öeldakse, et kvaliteetseid tooteid peavad eh, tootma põllumehed ja maapiirkonda turgutama. ja meil on vaja siin räägitakse liikmesriikidel suuremat eh, manööverdamisruumi, meil juba praegu ei ole päris ühist põllumajanduspoliitikat, väga erinevad on meie liikmesriigid ja kas me siis veel nüüd veelgi kaugeneme üksteisest, et liikmesriigid peavad hakkama neid strateegilisi kavasid koostama? Eh, mina arvan, et meil on vaja rohkem ühist põllumajanduspoliitikat ja vastutus peab jääma rohkem ikkagi äh, Brüsselisse, sest vastasel korral, kui me kogu selle vastutuse anname liikmesriikidele, siis laguneb asi koost ja ühisest põllumajanduspoliitikast midagi järgi enam ei jää. tähtis on, et meil oleks tugev ühine põllumajanduspoliitika, aga mitte me ei jookseks laiali eri suundades. meil on ühine põllumajanduspoliitika aga see on paindlik poliitika, mis võtab arvesse äh, riikide eripärasid. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Tekaus. Äh, lugupeetud esimees, suur tänu, et kutsusite, kallid kolleegid. mina olen ühest Liidumaalt, Saksamaalt ja meil on oma kontseptsioon selle kohta, kuidas ÜPP peaks edasi arenema. ja lühidalt ma tutvustaksin selle põhilisi nurgakivisid. kõigepealt meil on vaja majandusökoloogia, sotsiaalse vastutuse ja äh, kultuurmaastike äh, arendamist, kõike nelja koos. ja mina arvan, et ÜPP on olnud edulugu, ma olen selles veendunud ja nüüd on meil vaja järgmised mõõdupuud nii-öelda seada. tähtis on, et kesk keskkonna eesmärgid ei ole meil veel täidetud. nitraadid, põhjavesi, bioloogiline mitmekesisus, jah, ökoloogilised täiendavad teenused, mida tuleb veel pakkuda. ja selleks me oleme välja töötanud mudeli eh, ja eh, seda koos praktikute ja teadlastega ja ma arvan, et oleks hea, kui ka teie mõtleksite selle peale siin komisjonis. me teame täna, et tulu põllumajanduses ja maapiirkondades on väga-väga äh, erinev, diferentseeritud ja äh, meil on vaja kohaneda, vastasel korral ei ole nendel piirkondadel tulevikku. ja sellepärast on vaja põllumajandust ja maaelu äh, kaasata poliitikate väljatöötamisse ja veel äh, digitaliseerimine, äh, laiem teema, kuidas väljavaated noortele pakkuda. nii et ÜPP minu arvates vajab seetõttu moderniseerimist, on vaja sissetulekut tagada, maapiirkonnad stabiliseerida ning äh, maapiirkondade uuendamine läbi viia. ja kõik on vaja teha selleks, et bürokraatia kaoks Děkuji, dobrý den, pane eh, předsedo, milé kolegyně, kolegové. suur tänu. mina ei kõnele teie ees mitte ainult talunikuna, vaid endise ministrina, kes neli aastat osales nõukogus ministrite tasandil tehtavas töös ja mis puudutab uut põllumajanduspoliitikat, siis mul oleks öelda järgmist. see peab olema lihtsam, tõhusam ning halduskoormus peab olema väiksem. ja kui me seda ei saavuta, siis võime niisama hästi sellest tööst üldse loobuda, sellepärast et põllumehed ei ole isegi praeguse ühise põllumajanduspoliitikaga harjunud juhiksin tähelepanu veel äh, mõningatele punktidele, mida mainis härra Dorfmann. härra Dorfmann mainis väiketalunikke ja Tšehhi Vabariigi poolt pean ütlema, et meie jaoks on see väga tähtis teema, minu naisel on kakskümmend viis hektarit põllumajandusmaad, mis on tõesti äh, oluline, et väikestel talunikel oleks ka manööverdamisruumi oleme siin rääkinud ülemmäärade kehtestamisest, ma ei saa aru, miks härra Oettinger, äh, meie volinik, püüab neid parameetreid muuta. Äh, härra Hogan peaks sellega tegelema, mitte Oettinger. ja kui me räägime nendest ülemmäärade kehtestamisest äh, kaheksakümmend, kakskümmend protsenti, äh, kakskümmend viis protsenti, oluline ei ole mitte see, kes see vahendeid saab, vaid see, kes, kuidas neid rahandeid, vahendeid kasutatakse ning kuidas see mõjutab keskkonda. Tšehhi Vabariigis on meil umbes kaks tuhat et on põllumajandusettevõtted, kellel läheb suurema osa vahenditest, nendel on tööl kuuskümmend viis protsenti inimestest ja kaheksakümmend viis protsenti piimatoodangust tuleb nendest äh, ettevõtetest ning üheksakümmend protsenti linnulihast ning sealihast rakendatakse erinevaid äh, meetodeid seemnete töötlemiseks, maastiku kujundamiseks ja nii edasi. kui me räägime äh, lähimuspõhimõttest, siis tegelikult liikmesriikidele tuleb anda ise manööverdamisruumi ning sellised ülempiirid ei peaks olema kohustuslikud või vabatahtlikud. olen siin mõelnud, kas need kakskümmend viis hektarit ähm, muudavad teie naise rikkaks või tähendavad äh, seda, et ta on vaene. härra Ägnu suur tänu, tunnen muret selle pärast, kuidas meie õigusaktid mõjutavad reaalset maailma. mis on meie pädevuses, mis ei ole. Euroopa Parlamendi liikmena olen ma tähele pannud seda, et üldiselt rünnatakse pestitsiide, aga sageli ei ole selleks põhjust. glüfosaat on äh, nüüd keelu, peaaegu keelu all ja kui äh, seda tehakse järgneva paari aasta jooksul, siis meie konkurentsivõime kannatab, neonikotinoidid on juba osaliselt keelustatud ja kui ma ei ehk siis, siis juunikuus hakkame hääletama äh, Bulgaaria eesistumise ajal selle üle ja hääletame selle üle, kas neonikotinoide võib kasutada selliste kultuuride puhul, äh, mida enne õitsemist äh, lõigatakse. ja roheliste lobi äh, tahab kõikidele asjadele piduri peale panna ja samas mahe äh, põllunikud kasutavad sama äh, kahjulikke vahendeid, äh, mida kasutavad äh, tavapõllumehed ja samas komisjon on öelnud, et nende vahendite kasutamine on turvaline. see ei ole järjepidev ja nii ei saa põllumajanduspoliitikat kujundada. Rootsi inimene tõstatas siin äh, Äh, teema, antimikroobikumi resistentsuse teema, äh, millega seoses on miljonid elud ohus, ma arvan, et me peaksime vahendeid eraldama sambas kaks selleks, et aidata äh, linnu- ja sealihatootjaid nende bioturvalisuse parandamiseks, selleks, et maksta nendele talunikele, kes väldivad antibiootikumide kasutamist äh, ja kasutavad teisi vahendeid, see oleks konstruktiivne. ärge mõelge nende hektarite peale, kolmkümmend, nelikümmend eurot hektari kohta noortele põllunikele ja nii edasi, need ei ole tähtsad teemad, see, millest räägin mina, aga on. Dziękuję, madame Fingrieva. Madame Wingrieva. E, Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Pradedant e, diskusijas naujos perspektyvos. Lugupeetud esimees, kallid kolleegid, me räägime uuest ühtsest põllumajanduspoliitikast ja põllumajanduse lisaväärtus on selle tulemus, et me tahame toota piisavalt toite ja uuenduslike tootmismeetoditega. uus äh, poliitiline äh, plaan, mis on tulemustele suunatud, peaksid äh, olema suunatud ka selle lisaväärtuse tootmisele. me toetame tuleviku põllumajanduspoliitikale püstitatud eesmärke. me tahame, et põllumajandussektor oleks vastupidav, uuenduslik, äh, me kaitseksime keskkonda ning äh, meie sotsiaal- ning äh, majanduskultuur, äh, struktuur maapiirkondades muutuks tugevamaks. põllumajandussektor seisab silmitsi uute väljakutsetega ja neid väljakutseid tuleb juurde, selleks et me saaksime nende vastu võidelda, tuleb põllumajanduspoliitikat lihtsustada. meil peab olema ka rahvusvaheliste kohustustega seoses paigas keskkonnaeesmärkide kava, kui me tahame, et meie põllumajandus areneks säästlikult, peab meil olema tasakaalustatud põllumajanduspoliitika, mis on tõhus ning toob kasu kõikidele osalistele. toetame eesmärki biomajanduse ning ringmajanduse arendamisega seoses. nii saame me luua uusi põllundustavasid ning muuta meie põllumajandusettevõtteid keskkonnategurite suhtes vastupidavamaks. oluline on hinnata meie ühiskonna muutuvaid vajadusi seoses toiduohutusega, keskkonnateguritega ja teiste teguritega ning me loodame väga, et neid tegureid võetakse arvesse ka ühises põllumajanduspoliitikas pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat toiduainetega varustamise ahel peab olema lühem ning toit tervislikum. Portugal. Obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhores deputados. aitäh, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad. Portugalis äh, ollakse väga ühel meelel ÜPP küsimustes. ÜPP eelarve tuleb säilitada, see on meie jaoks hädavajalik. ÜPP kõige euroopalikum kõigist Euroopa poliitikatest, see on oluline Euroopa ühtsuse jaoks ning peale selle äh, peab meil olema ka keskkondlik äh, eesmärk ja see on tohutult oluline ning äh, võttes arvesse, milline mõju on põllumajandusel kliimamuutustele, kõrbestumise vastu tegutsemisele, keskkonnakaitsele, metsade säilitamisele, on ÜPP äh, äh, võtmetähtsusega ning seda ei tohi unustada oma tegevuses, aitäh. järgmisena saab sõna härra Loasu. suur aitäh teile, kallid kolleegid. ÜPP probleem on see, et põllumeeste töö ei leia õiglast tasu, tõstamist. nagu te teate, toodetakse praegu põllumajanduses allpool tootmishinda. seega seega on meie ÜPP ohverdatud äh, maailmaturu äh, huvidele, näiteks piimapulbri tootmine, mis äh, tekitab veelgi suuremat esa, ebakindlust. komisjon ei ole absoluutselt võimeline probleemi lahendama ja öeldakse, et meil on varusid veel kolm aastat. kas te tõesti arvate, et, et meie tootjatel on äh, kolm aastat oodata, et lõpuks ausat äh, õiglast äh, tasu saada. mõelge, kui palju on enesetappe Euroopas selle pärast. arvan, et Euroopa Komisjon peab tegema äh, ausat tööd selleks, et selliseid draamasid, tragöödiaid ära hoida. teine küsimus puudutab kemikaalide kasutamist. ÜPP õhutab äh, tootjaid aina rohkem, aina vähemate kuludega tootma. tahaksin meenutada seda, et äh, põllumehed ei ole mõrtsukad. ja arvan, et me ei saa ka langeda poliitiliste äh, ökologistide ehitatud öö, lõksu kemikaalidele tootmises ei ole ainsatki alternatiivi. meil on vaja tegelikke teadusuuringuid selles valdkonnas, meil on vaja holistilist lähenemist ning põllu, peame ka eh, arutama asja eh, põllumajanduskemikaalide tootjatega keda kihutab edasi komisjon oma tegevusega, äh, ma võiksin veel väga paljudest muudest asjadest rääkida, administratiivkoormusest aega selleks aga ei ole. võin öelda lihtsalt seda, et äh, tootjad taaskord äh, peavad õigusega väga murelikult tulevikku vaatama. suur aitäh. tahaksin öelda, et võtsid õigel hetkel sõna, sest just praegu hakkab Eh, jõudnud saali härra Klevalt, teda tahaksin eh, südamlikult tervitada siin. ja nüüd lähme liikmesriikide parlamendi liikmete juurde, kõigepealt Prantsusmaa esindajana härra Fomu. aitäh, ma olen siin, ütleb härra Muru, kallid kolleegid. Phil Hogani eh, sissejuhatav sõnavõtt, et mur-, ta annab meid muretsema rohkem kui midagi muud meie praegused ettepanek muudavad äh, ÜPP väga tehnokraatlikuks. komisjoni ja liikmesriikide äh, vahelised otseläbirääkimised jätavad Euroopa Parlamendi täiesti kõrvale, see pole aga äh, õiglane. peale selle tekitab see liikmesriikide vahelisi konkurentsimoonutusi samas aga kui väga erinevalt tegutsetakse keskkonnakaitse nimel ning äh, meile tundub see aktsepteerimatu. sellises äh, olukorras, äh, kus sõlmitakse ka rahvusvahelisi kokkuleppeid, on meil vaja tõelist ÜPP-d, tõelist ühtset põllumajanduspoliitikat. praegusel hetkel on meie piima-liha tootmissektor tohutult raskes olukorras, ei ole lubatav. ma tahaksin tervitada Euroopa Parlamenti tegutse mist äh, ebalojaalse konkurentsi vastu võitlemist, äh, nagu parlament seda teeb. see on väga kiiru, äh, kiiduväärne, meil on vaja demokraatlikumat ÜPP-d, meil on räägitud ka hindadest, me saame, peame tegema kõik selleks, et põllumehed saaks müüa üle tootmishindade kallimalt. Eh, praegusel hetkel on meie põllumajandus väga tugevate keskkondlike ja majanduslike survete all ja me ei saa lubada, et mingit hakkab kehtima mingi ÜPP menüü. järgmisena härra Paul Taanist. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, siin ei ole räägitud neonikotinoid, neonikotinoidide turvalisust äh, kasutamisest. meil on Taanis kuuskümmend protsenti äh, põllumajandusest, meil on väga tundlik äh, loodus ja seetõttu keskkond ja põllumajanduspoliitika on väga olulised minu jaoks ja kui me räägime nendest vahenditest, kuidas me kliimamuutustega keskkonna tasame kaitsta, me peame ühised äh, näitajad paika panema ja ühised meetmed paika panema. me peame mõõtma olukorda äh, meie looduses ning me peame olema veendunud selles, et äh, meie rohelised meetmed ka saavutavad soovitud tulemusi. ma tahaksin teada, kas neid näitajaid samuti arvesse võetakse ja siis äh, kliimavaldkond, mis on põllumajanduspoliitikas uus valdkond äh, pärast äh, Pariisi kokkulepet ja koorma jagamine on aset leidnud, ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me peame arutellu kaasama seda, mida me toodame, mida me kasutame ja meil on lihatootmisega seoses tõsine kliimamõju ja, ja kui me räägime taimekasvatusest, ja äh, loomakasvatusest ja kui me vahekorda muudaksime, siis me suudaksime kliimale kasulikumalt äh, tegutseda. kas äh, sellest teemast samuti põllumajanduspoliitika läbirääkimiste käigus räägitakse yeah.? Merci, Monsieur le Président. Euh, chers collègues euh, des parlements euh, nationaux et du Parlement européen, certes l'agriculture est une politique... ja tegemist on olulise Euroopa poliitikaga. Äh, aga äh, olud, millega põllumehed silmitsi seisavad, on väga erinevad kui need, mis kuuskümmend aastat tagasi ja seetõttu meil on vaja uut põllumajanduspoliitikat ja neid reforme on olnud palju äh, ja meie reaalsus on selline, et praegune tegevus on olnud ebapiisav ja mina olen keskkonna komisjoni raportöör ja hääletus esitakse, eh, dokument esitatakse hääletusele homme. mina tahaksin öelda volinikule, et põllumehed on üks osa eh, keskkonnaga seotud lahendustest. ja samas eh, meie vastutus on tagada see, et meil oleks Euroopa põllu, toiduga varustatuse sõltumatus ning turvalisus tagatud samuti me peame toetama põllumehi, kes peavad äh, tegutsema mitmesel äh, rindel majanduslikult ning keskkonnaalaselt äh, ning seetõttu on väga oluline, et eelarvevahendid jäävad vähemalt samaks, ühine põllumajanduspoliitika on ainult sellisel juhul mõtestatud ka tulevikus. aitäh! suur tänu! loomulikult me, see piisamine, piisav ei tähenda seda, et mingisugune kaubandus oleks keelatud, üleilmastumine on siiski kaubavahetus ja nüüd äh, annan sõna meie moderaatorile viieks minutiks ja siis tuleb teine äh, läbirääk-, arvamuste voor. Oh, yes. Sorry, sorry. Czy pan poseł Dorfman chciał się odnieść czy, do pytań, czy nie? ma ah, vabandan, härra Dorfmann soovis veel midagi öelda. Maybe, maybe later, okei okay.. Maybe later. Now you. Voilà, bon, je vais pas essayer. väga tore, ma ei äh, ürita mingisugust lõplikku järeldust siin teha, äh, väga palju esitati siin küsimusi täna. ja kõigepealt äh, tahaksin ma siiski anda sõna härra Dorfmannile kes äh, püüab paari-kolme-nelja minuti jooksul vastata tervele reale küsimustele ja siis teeme väikese kokkuvõtte. härra Dorfmann, palun. jaa, tänke. ma tänan. jah, ma arvan, et mul nelja minutit ei olegi vaja. ma arvan, et tänase pärastlõuna äh, ülesanne oli, et me kuulame ära kolleegid liikmesriikide parlamentidest ja seda me ka tegime. mind väga rõõmustas see, et paljud kolleegid viitasid sellele, et eh, taasriigistamist nad ei taha ÜPP puhul ja tahavad ikka tugevat ühist põllumajanduspoliitikast ja see peaks olema kandvaks mõtteks meie järgmiste kuude aruteludes ka siin parlamendis jah, eh, ühise põllumajanduspoliitika mm, peab jääma ühiseks ja peab olema üle-euroopaline lähenemisviis. nüüd, mis puudutab eh, halvemas olukorras olevaid piirkondi, siis loomulikult on vaja arvestada et need on tähtis aspekt meie tegevuspoliitikas, oli seda ja ka tulevikus on kõik põllumajandusettevõtted Euroopa Liidus peavad ellu jääma ja edasi tegutsema. nii need, kes on heas olukorras, kui ka need, kes on halvemas olukorras. nüüd õigluse teemast räägiti. ma väga mõistan, et et eh, erinevatest liikmesriikidest võib-olla mõistetakse seda õigluse, ebaõigluse teemat erinevalt. ja me arutleme selle üle edasi meie parlamendis, aga kui välise lähenemisega on tegemist, siis on vaja mõelda kriteeriumide peale ja tähtis on ikkagi, et rahalised vahendid jaotataks võimalikult õiglaselt tulevikus jah, veel üks asi, millest räägiti. Äh, põhjendatud hüvitamine põllumeestele. ma tahan viidata sellele, et ÜPP ei ole mitte ainult hinnapoliitika. Äh, meil ei ole ka enam kaitstud välis piire, me oleme suur eksportija ja suur eh, importija, suurim kogu maailmas ja rahvusvahelised kontsernid tegutsevad meil toiduainetega kauplemisel. keegi ei taha ju naasta eh, sellise põllu, sellise poliitika juurde, kus hinnad olid kaitstud ja reguleeritud. Eh, jah, Äh, ma jätan muud asjad käsitlemata. Äh, kõige tähtsam oli meil ära kuulata liikmesriikide parlamendid. Monsieur Blanc maintenant. härra Blanc. jah, mina omalt poolt ka lühidalt võtan kokku ei taha korrata üle. jah, äh, lühidalt äh, mitu korda öeldi, et ÜPP äh, on selleks, et toetada põllumajandustootjad, aga seda ÜPP ei saa eraldi muudest valdkondadest käsitleda ja väga tähtis on ka põllumeeste osa kogu väärtuste ahelas. nüüd noorte probleem, tähtis on, et mitte ainult põllumajandus, vaid kogu maapiirkond oleks atraktiivne noortele. Need on otsustava tähtsusega aspektid, suur tänu. Euh, suur tänu. ja nüüd äh, paar sõna kokkuvõtteks, paar sõna lõpumärkusteks, paari kuni viie minuti jooksul me räägime siin juhtimise tasandist ja äh, liikmesriikide parlamentide vahel näeme äh, erinevusi, üheks erinevuseks on võib-olla see, et või ähm, üheks ühisosaks üldiselt on see, et kõik tahavad, et vahendid jääksid samaks, põhja poolt võib-olla pisikesi erinevusi, siis äh, Äh, rohestamine, äh, mitte kas rohestamist on liiga palju või ei ole piisavalt, siis äh, otsemaksed, kas neid tuleks muuta otsetoetusi või mitte, kas rohkem maaelu arengut või pisut vähem maaelu arengut ja kuidas on otsetoetuste nendesse suunamisse. ja siis bürokraatia. bürokratiseerimine, sõna, mida ei ole sugugi mitte kerge välja hääldada Äh, lähimuspõhimõtte rakendamine on, on uuendus, mille komisjon on oma ettepanekusse sisse toonud, nii et äh, me küsime, kas tõesti sellega on võimalik äh, halduskoormat vahendada, vähendada liikmesriikide tasandile asjade toomist või see tekitab hoopis suuremaid moonutusi. ja üldiselt kõik tänased osalejad on äh, kuidagi seotud põllumajandussektoriga ning äh, toetavad ühtset põllumajandust, võib-olla oli siin ähm, üks erand. aga üldiselt me kõik toetame Euroopa põllumajandust, mis äh, oleks ähm, tugev ning ei sõltuks pealesunnitud rahvusvahelisest koostööst ning äh, seda äh, ajal, äh, kui äh, meil on üha rohkem kaubandus, vabakaubanduskokkuleppeid. nüüd on meil tulemas uus läbirääkimiste voor Mercosuriga ja seda nii-öelda tundlike toodete osas, see on teema, mis on iseäralis, nagu öeldud, tundlik. ja see ühtne põllumajanduspoliitika, millest me täna räägime, tuleviku ühtne põllumajanduspoliitika, Äh, peab arvesse võtma ka meie, meie maaelu sotsiaalset külge ning me tahaksime, et maaelu, äh, maapiirkondade äh, sotsiaalne olukord parand-, paraneks. selleks on vaja sissetulekuid tagatud, õiglasi sissetulekuid, mis on seotud toiduga varustatuse ahelaga, algusega, tootjatega me kõik oleme siin tarbijad, me kõik tahame, et meil oleks rohkem tooteid, mis oleksid toiduohutuse seisukohast äh, täiuslikud, aga oleksid äh, ka kvaliteetsed, mahepõllunduslikud, mis on praegu väga moes, äh, või täppispõllunduse kaudu toodetud, kus oleks äh, tehtud just seda, mida on vaja teha ja see on tõesti suur-suur ülesanne meie põllumajandustootjatele. palju küsimusi, väga palju küsimärke seoses äh, riskide kvaliteediga Euroopa Komisjoni lähenemisviisis. see on iseenesestmõistetav ning mis puudutab äh, liikmesriikide toetuskavasid, siis on selge ja kõik siinviibijad teavad seda, et äh, liikmesriikide parlamentidel on tähtis roll selles, äh, sellepärast et väga palju äh, läheb liikmesriikidele ja ma soovin teile edu teie töös ning soovime vaprust ning edu ka Euroopa Komisjonile. Dziękujemy za życzenia ma tänan. suur tänu teile kõigile heade soovide eest. meil on vaja teie neid julgustavaid sõnu, arvestades, millega meil tegemist on põllumajandussektoris. nii et suur-suur tänu, härra Simon, kes te ohjasite seda arutelu. ja nüüd ma palun, et härra Angelo Di Mambro raadioajakirjanik äh, võtaks härra Simoni koha sisse. ja härra Dimambro juhib meie teist äh, paneeldiskussiooni. Äh, me kuulame ära härra Pleva, komisjoni peadirektori, vabandust, põllumajanduse peadirektoraadi esindaja sõnavõttu kõigepealt. Um, in questa introduzione, allora adesso cambiamo panel, come ha detto il Presidente. suur tänu, esimees! me vahetame siin seda paneeli, nagu meie esimees härra Sekerski ütles. nüüd paistab, et ähm, ennem rääkisime sisust, rääkisime millest ja nüüd räägime sellest, kuidas. räägime äh, Euroopa ning liikmesriikide vahelisest uuest sünergiast, mitmetasemelisest juhtimisest, lähimuspõhimõttest ning äh, väga huvitav oleks äh, algatuseks rääkida sellest, kui, kuidas äh, tuleks korraldada need uued piirid Euroopa Liidu tasandi tegutsemise ning liikmesriikide tegevuste vahel ja väga raske on tegelikult sellest teemast rääkida, kui meil ei ole mingisugust konkreetset alusdokumenti, millest lähtuda, aga igal juhul ole, tunnen äärmiselt suurt huvi teie mõtete vastu. mina ajakirjanikuna olen ähm, harjunud küsimusi küsida, küsima, nii et ähm, ma püstitaksingi mõned küsimused. meil on haldus äh, väljakutse eelkõige langeb vastutus administratsioonile ning eh, kodanikel on aina rohkem küsimusi. seega on oluline aru saada eh, küsimusest, kuidas eh, on võimalik meie suurtest, suurte eesmärkideni jõuda. ühest küljest lähimuspõhimõttes võimaldab kasutada konkreetsemaid vahendeid praegusel hetkel mm.. ning äh, praegusel hetkel on raskem välja töötada äh, konkreetsemaid äh, ettepanekuid, definitsioone kõigi aktiivsete äh, põllumeeste jaoks oli väga keeruline ka eelmise äh, reformi vältel ning praegusel hetkel on see muutunud veelgi keerulisemaks. lähimuspõhimõte, nagu siin juba öeldud on, on keeruline lahendus, eelkõige võttes arvesse ühisturgu, see on keeruline liikmesriikide valitsustele, see on keeruline Euroopa institutsioonide jaoks. seega, kui väli, väljaskutse on hea juhtimistava, siis milline Äh, äh, peaks olema piir liikmesriikide ja äh, Euroopa ühislähenemise vahel, kuidas uut rakendusmeetodit välja töötada, kuidas tegelikult ÜPP-d lihtsustada, kuidas teha kõik selleks, et tekiks suurem ühine mõistmine ühiskonna ja põllumeeste vahel, sest õnnetuseks väga tihti on tegemist vastastikuse mõistmise probleemiga seega eh, praegune eh, aspekt on eh, väga oluline, peame oleme näidanud üles soovi, et üheksa aspekti jääks sisse. ÜBB-s ÜRO näiteks on kasutanud sarnast mak lähenemist makrotasandil. makrotasandil otsustatakse koos, kuidas konkreetselt laheneb olukord Eh, eh, lahendatakse kohalikul tasandil ning eh, näiteks üks asi on kahe tuhande aasta, e, e, kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgid, teisene jällegi Pariisi leping, aga igatahes lähtuti praktiliselt nullpunktist. ÜPP on pikk, pika ajalooga ning see on kestnud üle viiekümne aasta. seega arvatavasti viimane küsimus, mis võib end, mille võib endale esitada äh,, on see, mida õppida ÜPP ajaloost, äh, mis on toimunud, räägime sellest kõigest räägime sellest Jerzy Plevaga, kes on Euroopa Komisjoni põllumajandus- ja maaelu arengu ähm, äh, direktor, räägime ka Clara Eugenia Aguilera Garciaga, kes on põllumajanduskomisjoni aseesimees ning Pat Deeringiga, kes on põllumajanduse, äh, toidu, äh, kalanduse äh, Äh, ühiskomisjoni esimees Hollandi äh, Iirimaa äh, parlamendis, aga kõigepealt annan sõna Jerzy Plevale. ma tänan. esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendi saadikud, daamid ja härrad, ma tahan tänada esimees Sikerskit selle eest, et korraldasite selle parlamentidevahelise arutelu niivõrd asjakohasel teemal ja väga õigeaegselt. komisjon Hogan oma sõnavõtus täna enne eh, rääkis vajadusest eh, välja töötada auahne ühine põllumajanduspoliitika ja praegune poliitika, mis nõuetest kinnipidamise ja reeglite põhine on, on läinud liiga kaugele, selline ühise mõõduga võtmine on näidanud, et tal on piirid ees poliitikad peavad olema lihtsamad. ja rõhutan, et meil on võimalik paremaid tulemusi saavutada põllumeestele ja keskkonnale ja kodanikele ainult sellisel juhul, kui me muudame seda, kuidas me oma poliitikaid korraldame. ja ma tervitan võimalust arutada seda, kuidas ÜPP-d ellu rakendada ja korraldada paremini Eh, miks on vaja asju muuta? tänane ÜPP eh, koosneb tervest nimekirjast, väga põhjalikest eeskirjadest, mida ühtemoodi kohaldatakse kogu Euroopa Liidus ja see lähenemisviis ei ole arvestanud, kuivõrd eripalgeline on põllumajandus ja sotsiaalmajanduslikud tingimused erinevates kohtades Euroopa Liidus ja tulemuseks on keerukus üha e, kasvab reeglite hulk ja suunavate dokumentide maht ja e, puudub õiguskindlus, samuti erandite arv on kasvanud, sest tahetakse ju erinevustega arvestada. nii et kuidas nüüd muuta ÜPP-d, me peame küsima endilt mis on kõige õigem viis kodanike ja põllumeeste huvides peame mõtlema, kuidas paremini talitada, kas suurem subsidiaarsus ja proportsionaalsus vees ette näha. möödunud aastal me viisime läbi konsultatsioonid enam kui kolmesaja kahekümne kahe eh, pöördumise kodanike poolt ja novembris eh, möödunud aastal komisjon selle konsultatsioonide põhjal võttiski vastu teatise. Eh, nüüd vastutuse jagamine liikmesriikide, Euroopa Liidu ja piirkondliku tasandil on vajalik ja meil on vaja uut rakendamismudelit mida see kõik tähendab? konkreetselt tähendab see järgmist. Euroopa Liit loob raamistiku, tagamaks eh, ühised saavutused. uued eeskirjad lepib, lepib kokku parlament, nõukogu, Euroopa Komisjon, lepitakse kokku ühistes eesmärkides nagu näiteks põllumajanduse panus kliimamuutuste leevendamisse ja kohanemisse, konkurentsivõime tõstmisesse. Need on lihtsalt mõned eesmärgid. teiseks, samuti määratletakse, milline sekkumine võib toimuda. ja mida liikmesriigid saavad teha rahaliste vahenditega, näiteks vabatahtlik tootmisega seotud toetus või tootmisest lahti seotud ehm, toetus, ühised investeeringud, teadmiste edastamine. edasi, põhinõuded ka pannakse kirja selles raamistikus. pannakse kirja ka kriteeriumid, mis tagavad ühesugused tingimused. näiteks olemasolevate institutsioonid, kes vastutavad ÜPP elu rakendamise eest, näiteks makseagentuurid, aga samuti ajakssüsteem, maksetingimused, eeskirjad, mis tagavad, et WTO lepetest põllumajanduse vallas peetakse kinni ja nii edasi ja nii edasi. ja samuti tulemuste hindamise eeskirjad, näiteks ühised mõõdikud, et vaadata, millised on tulemused, millised on mõjud meetmetel nüüd, mis on vaja teha ära liikmesriikide tasandil? liikmesriigid eh, vaatavad, et ühine raamistik realiseeruks. Nad oma vajadusi hindavad eh, eesmärkide anuses, teevad eh, SWOT analüüse, mida juba paljud kasutavad maaelu arengukavades. samuti kehtestavad konkreetsed meetmed, näiteks otsetoetuste jagamine või näiteks noorte põllumeeste toetamine. liikmesriigid peavad ka arvudes väljendatud sihtmärgid seadma tulemuste saavutamiseks. näiteks maapinna osa põllumajanduse keskkonnameetmetega suhtes ja nii edasi ja liikmesriigid pakuvad välja siis ühe strateegilise kava mõlema samba kohta. see on ÜPP strateegiline kava ja selles selgitakse, miks, kuidas ja mismoodi liikmesriik kavatseb talitada. ja nüüd ma tulen meie kõigi sidusrühmade, aga ka liikmesriikide parlamendisaadikute ülesannete juurde. see uus ülesannete jaotus näeb ette ka võimaluse kaasata liikmesriikide eh, parlamendid ja avab võimalused meetmeteks, mis vastavad kohalikele või piirkondlikele vajadustele, eh, sealhulgas konsulteerimine sidusrühmadega mõlema samba osas. näiteks eh, seirekomisjonide loomine selleks. ettepanek näeb ette ka eh, suuremad võimalused tagamaks, et rakendamine jääb sihipäraseks ja läheb lihtsamaks. ja suuremad võimalused on ette nähtud ka keskkonnaprobleemide lahendamiseks. see on eriti äh, kuum teema mõnede piirkondade jaoks. liikmesriigid ja põllumajandustootjad saavad uuest liikmes, uuest lähenemisviisist kindlasti kasu. lihtsam poliitika, vähem ettekirjutusi, vähem äh, detailseid sätteid Euroopa Liidu tasandil ja vähem erandeid selle tulemusena liikmesriigid saavad suurema selguse, samuti piirkonnad saavad suurema selguse, millised eeskirjad ja millised meetmed on ette nähtud. see uus lähenemisviis toob kaasa suurema paindlikkuse ühismeetmeteks, mis on sihipärased ja vastavad kohalikele oludele. ning avanevad täienevad võimalused koondada tähelepanu just tulemuste saavutamisele. strateegilised kavad sisaldavad sihipäraseid äh, meetmeid ja näevad ette ka tulemuste mõõtmise. Äh, need on need instrumendid, mis meil hakkavad olema, et kaitsta ühist põllumajanduspoliitikat. Äh, tähtis on, et see poliitika jääks ühiseks, te rääkisite sellest täna. ja ma räägin, millised on need kaitsesammud, mida me selleks oleme ette näinud. kõigepealt Euroopa Liidu reeglistik. see läheb kirja põhimäärusesse. teiseks, komisjon vastutab ÜPP kavade heakskiitmise eest. kolmandaks, tihedalt jälgitakse, kuidas kava rakendatakse ja ka korrektiivmeetmed, kui tekivad probleemid. ja lõpetuseks, me ei tee sugugi vähem, aga me teeme lihtsalt kõike teistmoodi. raha on vaja sihipärasemalt kasutada tulemuste saavutamiseks, eriti kui kõneks on kliima ja keskkond ja see rakendamismudel ei pea elu keerulisemaks muutma, vaid hoopis tõhusamaks. Grazie, Jerzy Pleva. suur aitäh teile, härra Pleva ning annan nüüd sõna eh, Clara Aguilera Garciale, kes eh, on Põllumajandus- ja Maaelu Arengukomisjoni aseesimees Euroopa Parlamendis. suur aitäh teile, härra Timamrov. tervitan kõigi eh, rahvusriiklike parlamentide esindajaid ning teie lahke loaga enne rääkides äh, uuest mitmetasandilisest juhtimismeetodist, mida mainis ka härra Pleva, tahaksin teile öelda, kuna te siin juba olete, et äh, tavaliselt kuuleme seda, kuidas liikmesriikide valitsused räägivad äh, ÜPP tugevdamisest, eelarve säilitamisest, mis on väga positiivne lähenemine. aga selleks, on meil vaja mitmeaastast finantsraamistikku, mis oleks usutav ja tulevikku vaatav. seda nii selle kui teiste poliitikavaldkondade jaoks. mõned liikmesriikide valitsused on rääkinud, teised mitte. me ei saa öelda liikmesriikidele, et ÜPP eelarve eh, säilitataks, kui ei olda valmis rohkem panustama Euroopa Liituga rahaliselt. ütlen seda sellepärast, et võib-olla see äh, äh, arutelu tuleks maha pidada ka liikmesriikide parlamentides. me soovime äh, ÜPP-d, aga me ei saa seda ÜPP-d parandada, aga me ei saa seda teha ilma, et me parandaks mitmeaastast finantsraamistikku ja eelarvet. leian, et tänane arutelu on väga põnev ning oluline on see suur samm Euroopa Liidu edasises arengus, see tugevdab ka liikmesriikide parlamentide rolli, on suurendatud Euroopa institutsioonide vahelist koostööd liikmesriikide parlamentidega eesmärgiga garanteerida demokraatlik kontroll, mis oleks tõhusam ka Euroopa eh, õiguse osas, selle rakendamise osas liikmesriikides. Lissaboni leppe muudatused eh, seda tendentsi on ka suurendanud uus koostöö, mis on väga huvitav, nagu täna õhtul öeldud on eh,, eh, tähendab seda, et me kõik üheskoos peame mõtlema ÜPP edasise arengu peale. enamasti liikmesriikide parlamendid on minevikus vä eh, vähe arutanud ÜPP reformi küsimust ning eh, aeg-ajalt eh, ei teata isegi seda, millised on äh, nende valitsuste ettepanekud Euroopa Liidu Nõukogus. see tähendab seda, et demokraatlikku läbipaistvust on väga vähe. liikmesriigi parlament äh, peab teadma, mida tema valitsus ütleb äh, nõukogus. mida rohkem sellega edasi minna, seda parem. tahaksin öelda ka seda, et arutelul töö, toiduainete ja põllumajanduse tuleviku äh, Eh, üle, millest täna rääkinud oleme ja nagu, nagu sekretärid mulle on öeldud, on meieni jõudnud seisukohadokumendid eh, Prantsusmaalt, Itaalialt, Soomelt, Iirimaalt, Leedult ja Rootsilt ning üks ühisdokument neljalt riigilt Iiri, Poola, eh, Prantsusmaa ja Itaalia. teised riigid, muuhulgas ka Hispaania, praeguseni ei ole ainsadki seisukohadokumenti esitanud. nagu teatisest võib lugeda, on komisjoni üks eesmärkidest eh, ÜPP lihtsustamine. paljud kolleegid on täna õhtul sellest rääkinud. kasutatakse lähimuspõhimõtet, tugevdatud lähimuspõhimõtet, et äh, seda aspekti veelgi enam rõhutada vaatame, kas see nii ka läheb. iga kord, kui reformitakse, soovitakse ÜPP-d ka lihtsustada, seni pole me seda teha suutnud. eks näeme siis, kas meil on paremad eesmärgid, paremad tulemused, kõneleja parandab ennast, kas meil on paremad tulemused. peale selle lihtsustamise suurema lähimuspõhimõtte läbi ning vastavalt vajadustele ja kohalikele tingimustele seoses äh, Euroopa Liidu poolt püstitatud eesmärkidega, peaks komisjon ja kaasotsustajad äh, otsuse vastu võtma. üks olulistest punktidest on kommunikatsioon. see tähendab seda, et äh, ühismudelile põhinev lähenemine ei ole enam äh, piisav, võttes arvesse, kui mitmekesine on meie põllumajandusmudel, kui erinevad on põllumajandustingimused Euroopa Liidus. kuigi tulevasel ÜPP-l on sarnased eesmärgid ja meetmed, liikmesriigid on need, kes töötajad selgitavad välja, millised meetmed on kõige sobivamad nende vajadustele. komisjon näiteks on öelnud, et kakskümmend neli viidet liikmesriikidele, millest enamus äh, puudutab rolli, mis neile langeb ÜPP rakendamisel. uus rakendusmudel ÜPP jaoks, äh, mille on äh, esit-, mille esitas härra Pleva, võtab aluseks tulemuslikkuse ning see on välja töötatud liikmesriikide strateegilisi plaane arvesse võttes on meie jaoks endiselt veel suur tundmatu, see on uut tüüpi mudel ning äh, tundub, et kui me saame, ähm, äh, et kui me panustame rohkem tulemuslikkusele, saame ka paremaid tulemusi, aga praegusel hetkel ei, seni kuni me reformi ettepanekuid näinud ei ole, mis on mai lõpuks äh, välja lubatud, ei saa me ka väga suurt usku selles suhtes üles näidata. E, praegusel hetkel kõige olulisem, e, mida oleme kuulnud, e, kõige suurem mure, mida oleme kuulnud kõikides sõnavõttudes, on võimalik ÜPP renatsionaliseerimine ning võimalik kaasfinantseerimine otsemaksetele liikmesriikide poolt esimeses sambas meie jaoks, Euroopa Parlamendi jaoks, põllumajanduskomisjoni jaoks oleks see eh, samm tagasi, samm vales suunas, me pole valmis seda lubama, et ÜPP-ga nii läheks. suurem lähimuspõhimõte uues mudelis, liikmesriigid on vastutavad selle eest, kuidas ja kus investeerida ÜPP-sse ning oluline küsimus tuleb defineerida ka eh, lõppkasusaajad, lõppabisaajad. mõnikord räägime väga palju sellest, milline mudel meil on eh, käsil, räägime ajaloolistest õigustest, aga kokkuvõttes lõppkasusooja, kasusaaja eh, vastavalt mudelile, vastavalt eesmärkidele ja kohustustele. iga liikmesriik peab olema see, see, kes otsustab ise, millist mudelit ka rakendada. seega on see otsus väga tähtis, lausa eluliselt tähtis. iga liikmesriik peab välja töötama strateegilise riikliku plaani, mis toetub kahele sambale vaatame, kuidas pädevusküsimused lahendatakse näiteks Hispaania, Saksamaa või Itaalia äh, mis oma põhiseaduses eh, eh, eh, tunnistavad, et neile langevad põhipädevused põllumajandussektorites ja see tähendab seda, et ühest küljest langeb neile vastutus liikmesriigis toimivast sektorist, teisest küljest aga langeb neile kohustus välja töötada strateegiline riiklik plaan ning sellega seoses võivad tekkida küsimused, mis on olulise juriidilise tähtsusega. kui äh, säilitatakse praegused juhtimisstruktuurid, et garanteerida kõigi, kõigi poliitiliste eesmärki täitmine, äh, peavad äh, liikmes, saavad liikmesriigid suurema rolli, et Eh, nõudmiste täitmist tõhusamalt jälgida. selle kõige juures on ka liikmesriikide parlamentidel tulevikus suurem roll, nagu see olema ka peaks. väga tihti eh, tehakse suuremaid jõupingutusi just riiklikes strateegilistes plaanides, sellega seoses ka liikmesriikide parlamendid eh,, kodanike hääl Euroopa riikide parlamentides peab samuti suurema kõlapinna saama loomulikult informeeritakse neid, äh, meid teie ministrite poolt ka äh, põllumajandusnõukogus vastu võetud otsuste kohta, kuid äh, samas ei ähm, tohi siinjuures liikmesriikide parlamentides unustada riiklike plaanide väljatöötamist, strateegiliste plaanide väljatöötamist ja et kõneajast kinni pidada, ma hakkan nüüd lõpetama, tahaksin öelda, et poliitiliselt ähm, võttes on loogiline mõelda, et riiklikud strateegilised plaanid võivad olla äh, üle vaadatud, äh, hinnatud äh, ka liikmesriikide parlamentides, ehk siis, et kui vastasrääkija on liikmesriigi valitsus komisjoni jaoks äh, Äh, siis poliitiliselt äh, lähtudes äh, peaks mõtlema ka selle peale, et liikmesriikide parlamendid peavad saama suurema rolli ÜPP ülevaatamisel ja üle, ümberhindamisel. suur aitäh teile! suur aitäh teile, proua Aguilera! ja järgmisena annan sõna Pat Liiringule, kes on on põllumajandus, toiduainete ja kalanduse ühiskomisjoni äh, Äh, esimees äh, Iirimaa parlamendis ja teil on nüüd sõna. Äh, esimees, saadikud, lugupeetud liikmesriikide saadikud, daamid ja härrad, mul on suur au siin teie ees täna esineda, rääkida sünergia parandamist mitmetasandilise juhtimise protsessist jah, eh, su-, suurem subsidiaarsus, Euroopa Parlamendi ja Komisjoni ja Nõukogu roll, jah, on vaja täpselt eh, defineerida ka liikmesriikide eh, valitsuste ja parlamenti pädevused. ühine põllumajanduspoliitika on olnud edulugu, taganud meile jätkusuutliku sissetuleku taludes, samuti taskukohased hinnad, stabiilsuse ning toetab meie maapiirkondi ja oleme olnud iseennast varustavad. nüüd subsidiaarsus. see on küsimus, et kes on kõige õigem otsuseid langetama, liikmesriik või Euroopa Liit? ja ka, kes peab tagama aruandekohustuse ja eh, poliitika maksimaalse mõju eh, tähtis on need küsimused vastata. peab olema selge, Eh, kes teeb ja kuidas teeb. liikmesriigid saavad suurema paindlikkuse uue ÜPP-ga ja palju suurem subsidiaarsus on tervitatav. Eh, see avab võimaluse eh, palju paremad liikmesriikidele ja ühe mõõduga enam kõike ei võeta nagu varasemal ajal ja see on hea. liikmesriikide parlamendid siis tegelevad juba praegu subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrolliga Eh, nüüd meie võtame väga tõsiselt Iirimaal seda eh, ja oleme olnud aktiivsed sotsiaalsuse kontrollis. ja me esitame arvamusi ja teeme ettepanekuid, kui uued õigusloomelised ettepanekud tulevad. ja parlamendid eh, on olnud, me oleme olnud kaasatud alati ja üks tänane kohtumine on hea näide. aga liikmesriikidel on erinevad prioriteedid, erinevad lähenemisviisid ja sellepärast me peame subsidiaarsusega ka tegelema ÜPP reformimisel. tähtis on ähm, leida konsensus praegu kahekümne kaheksa erineva seisukoha vahel ja kuidas see mõjutab äh, kohapealset olukorda. novembris tuli teatis uue rakendusmudeli kohta ÜPP-s ja rakendusmeetmete kohta, mis arvestab rohkem ka keskkonnanõuetega. meie Iirimaal oleme leidnud need ettepanekud väga huvipakkuvad, liikmesriikidele suurem suvaõigus, ülemmäär, toetus tõelistele põllumeestele, tõelisele tegevusele ja suurem otsustusõigus kohalikul tasandil. Iirimaal enamik majandeid on perepõhised samas mujal Euroopa Liidus võib-olla on suured ühistud domineerivad ja selleks, et neid toetada, on vaja mõista eripära ja eris-. samuti turu volatiilsus on suureks probleemiks. ja Ühendkuningriigi lahkumine nüüd Euroopa Liidust, me mõistame, et see toob kaasa probleeme ja mm, ka mõned riigid kannatavad väga sellepärast, et meie kaubandusliidud Ühendkuningriigiga on olnud väga tihedad. nii et mõned eh, on rohkem mõjutatud, just need, kellel kaubandussuhted Ühendkuningiga tugevad olnud, kui need, kellel ei ole seda. Eh, samas meie oleme suured eh, veiseliha eksportijad ja Euroopa Liidu avatum kaubanduspoliitika on sellepärast probleemiks, kui see ei ole tasakaalus, peab olema hästi tasakaalus. ÜPP peab tasakaalustama ja hüvitama neile äh, kahju, keda kõige rohkem kaubanduslepingud kahjustavad. nii et äh, kui me erinevaid mudeleid rakendame, siis ÜPP peab jätma, jääma sama julgeks nagu ta on olnud. meiegi oleme mures taasriigistamise pärast. tähtis on tagada ühised normid ja suunised. üks näide eh, näiteks on eh, kindlustustoetus eh, piirkondades, kus on väga rasked keskkonnatingimused või mingid elupaigad, mida on vaja kaitsta ja nii edasi möödunud aastal Prantsusmaa, Itaalia, Poola ja Iirimaa põllumajanduskomisjonid koostasid ühisdeklaratsiooni, kus ütlesid, et reformitud ÜPP peab ka äh, käsitlema haldust äh, kavadel. tähtis on, et kõige keskmeks oleks põllumeeste vajadused Euroopa Liidus. ja me rääkisime, kui tähtis on subsidiaarsuse põhimõte äh, meie äh, leiame, et liikmesriigid peavad saama võtma äh, meetmeid, äh, mida, mis on, arvestavad kohalike tingimustega ning kui me räägime keskkonnaeesmärkidest ja kliimamuutustest, siis usun, et see on midagi, mis on meie kõigi jaoks kõige suurem väljakutse subsidiaarsusele viide kliimamuutuste keskkonnakaitse osas eh, novembrikuises teatises on sellepärast väga teretulnud. Eh, nagu meie kogemused Greenbuga näitavad, eh, ühe mõõduga kõige võtmine ei too tulemusi. ikkagi mm, eesmärgid ja meetmed peavad olema tihedalt seotud ja arvestama kohalike tingimustega. aga samas ÜPP peab jääma au, auahneks ja kollektiivseks. ja sellepärast eh, strateegiliste kavade heakskiitmine komisjoni poolt tagab, et ÜPP-d ei õõnestataks meil on väga dünaamiline põllumajandus Iirimaal, meil ei ole rasketööstus ja sellepärast on see meie kõige suurem tööstusharu, põllumajandus ja keskse tähtsusega meie jaoks. Eh, liikmesriikide eh, parlamendid peavad mõtlema, kuidas subsidiaarsuse põhimõtte järgimist üheskoos tagada ja kontrollida. sellepärast on hea kohtuda regulaarselt ja vaadata, kuidas uued algatused arenevad. subsidiaarsuse kontrolli protsess tagab, et Euroopa Liidu parlamendid etendavad edaspidigi aktiivset rolle. on vaja liikmesriikide tasandil erinevate Euroopa Liidu meetmete mõju hinnata. ja näiteks ühiskomisjon äh, luua näit-, liikmesriikide äh, parlamendikomisjonidest, kui on tulemas mingi tähtis äh, seadusandlik ettepanek komisjonilt. meil Iiri seaduse kohaselt iga kord, kui mingi tähtis Euroopa Liidu ettepanek tuleb, siis kõigepealt kaalub, tutvustatakse seda parlamendis valitsuse poolt ja siis parlament kaalub seda. samuti on vaja mõelda aruandekohustuse peale. meil on liikmesriikides menetlused selle kohta ja tähtis on eh, seda järgida ning samuti ÜPP strateegiliste kavade eh, kaalumine, enne kui edasi saadetakse parlamentides, on samuti üks viis nii et tähtis on, et parlamentide järelevalve oleks tugev, ükskõik siis, kus otsused langetatakse. meil on vaja mehhanismi ka, kuidas me parimaid praktikaid ja kogemusi saame vahetada ja ta, tagada suurem sünergia. mõttevahetus, teadmiste vahetus muudab ainult eh, protsessid paremaks ÜPP arenedes ja sellepärast uus ÜPP peab olema paindlikum eh, ja prognoositav ja paremini rakendatav ja arvestama liikmesriikide eripäraga. nii et ootan nüüd meie eelseisvat mõttevahetust. suur aitäh teile, härra Deering ja nüüd alustame mõttevahetust ning äh, kutsun siia esimees Sikerski, et ta mõttevahetust juhiks. Dorf, pan posel Ostendorf. järgmisena saab sõna härra Ostendorf. Äh, suur tänu selle võimaluse eest ka Saksa saadikuna siin teie ees esineda jah, äh, head uudised on meile tulnud. Äh, ja asjasse puutuvad põllumajandustootjad ei karda midagi rohkem kui seda, et Euroopa Liidu kontrollimeetmed äh, tugevnevad ja igasugused kontrollid ei ole mingid rõõmsad üritused, ma olin neli nelikümmend aastat põllumees olnud, ma pean ütlema, et see kontroll on nagu mingi süüdistus äh, esitamine. aga jah, tähtis on, et hirmud väheneksid ja übe, üle äh, reguleerimist ei oleks ja igasugused karistused, kui kaks ruutmeetrit normist kõrvalekalle on, siis kohe järgnevad trahvid. ma arvan, et äh, siin on vaja ikkagi hoopis uut lähenemisviisi ja proportsionaalset lähenemisviisi. minu arvates on see oluline eeltingimus, et jälle põllumehed hakkaksid ÜPP-d äh, usaldama sedamööda, kuidas see areneb ja ka ühiskonnas eh, ühelt poolt see, mida ühiskond arvab ja tunnetab ja teiselt poolt eh, mida põllumehed eh, teevad ja arvavad, siin toimub teineteisest eemaldumine, nii et siingi on meil vaja muutusi, et need kaks poolt lähendada, ühiskond ja põllumajandustootjad. Fonseca Portugal. Portugal. Fonseca Portugalist. proua Fonseca. Eh, suur tänu. lähimuspõhimõte eh, on teema, millele ettevaatlikult läheneda sest äh, vastasel korral äh, võib see tähendada ÜPP renatsionaliseerimist, taasriigistamist äh, ja see võib tähendada ka konkurentsimoonutusi. siin on räägitud ka kliimamuutustest ja sellest, milline mõju võib olla lähimuspõhimõttel sellele teemale. Lõuna-Euroopas asuvate riikide jaoks nagu Portugal on vesi äärmiselt olulise tähtsusega sellega seoses tuleb äh, säilitada äh, just nimelt kastmiseks äh, mõeldud vahendite läbipaistvus Portugali jaoks on see elu küsimus. rääkides ka lähimuspõhimõttest ja tunnustada delegeeritud õigusakte komisjonilt, sest see muudab äh, ümber selle, mida toetuskõlbulikkuseks äh, peeti alguses äh, ning äh, minu jaoks on nii, et maapiirkondades on oluline, et investeeringud ÜPP raames oleks ÜPP poolt finantseeritud, aga kõik muud investeeringud, mis ei tule põllumeeste poolt, et liikmesriigid võivad otsustada, et neid võib finantseerida äh, teistest fondidest, see on oluline eriti nende liik-, riikide jaoks, kelle jaoks ÜPP ei, äh, finantseerimine ei ole ebapiisav. ning äh, nüüd rääkides sellest, kuidas ülejäänud ühiskond eemaldub põllumajandussektorist, on oluline mõelda selle peale, milline oluline roll on põllumeeste jaoks, mitte ainult, põllumeestel mitte ainult keskkonnakaitses, vaid ka avaliku hüvede kaitsel ning toidu turvalisuse kaitsel. see sai eriti selgeks avalikus eh, küsitluses, kus võrreldi eh, põllumeeste ja mitte põllumeeste vastuste erinevust seega on vaja eh, koolitusele eh, rohkem vahendeid pühendada, et paremini ka selgitada põllumeeste poolt tehtavat tööd. ja proua Rants, palun, suur aitäh. Eh, siin öeldi seda, et ÜPP üks põhirolle on põllumajandussektori tugevdamine. see, selleks on vaja toimivat Äh, siseturgu, meil on vaja kaasajastada oma eesmärgid, on vaja teha selleks, et toimuks põlvkondade vahetus ning äh, tuua uusi inimesi põllumajanduse juurde, muidu me jääme Euroopa põllumajandusest äh, ilma. me ei ja samuti tuleb GMO-de küsimus üle vaadata, me ei saa sõltuvust lubada sellises nähtuses nagu toidu tootmine peame mõtlema, kuidas ÜPP-d lähendada põllumeestele, peame mõtlema selle peale, kuidas äh, teha kõik selleks, et ÜPP oleks tugev ning ühtlane kogu Euroopa Liidus, sest äh, on hea, eh, kui keskkonnaküsimusest lähtudes mõtleks äh, piirkondade erinevate võimaluste ja olukordade peale, kuid see ei tähenda seda, et igaüks teeb, mida ise tahab ja täidab ainult endale sobivaid reegleid, sest see oleks ÜPP jaoks täielik lõpp. teiseks peab olema, ei saa nõuda eh, kaasfinantseerimist ja me ei taha ka taasriigistamist. meil on vaja ühtset, tugevat, ühtlast ÜPP-d. Brexit toob loomulikult suuri eh, majanduslikke väljakutseid eh, ning on tõsi, et teised, on teisigi selliseid aspekte, mis te, on suured äh, Äh, mis tekitavad suuri väljakutseid, aga mulle meeldis see, mida ütles Poola äh, parlamendi esindaja. Äh, Hispaania valitsus on ammu öelnud, et meil on vaja kaasata rohkem ÜPP-sse põllumehi. palun öelge, et teie oma valitsustele, et nad pingutaks, kui me soovime ÜPP-d, kui uskume selle, usume sellesse, siis meile peab olema võimalusi seda rohkem finantseerida nii arvan, et me suudaks säilitada tugevat ÜPP-d, saaks ära hoida taasriigistamise, mis, mis pühiks minema ÜPP Euroopa eelarvest mõne lühikese aasta jooksul. liikmesriikidel peab olema selge poliitika seoses reformidega, mõnel riigil on see raskem teha, teistel ei ole, Hispaanial on see raske, sest me peame kokku leppima kõigi ähm, äh, autonoomsete piirkondadega, see on keeruline pikk protsess, aga samas äh, näiteks äh, selline äh, küsimus nagu äh, ajaloolised kriteeriumid, nad on olulised ja need tuleb arvesse võtta, aitäh. jah, minu aplaus näitas, et ma kiidan heaks teie tõstatatud teemad. Panević. Croatia. Horvati, pardon. Hvala. Panević. Hvala lijepo predsjedniče, poštovani članovi odbora za poljoprivredu i ruralnu. Suur tänu. Austatud eh, Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjoni liikmed, eh, austatud kolleegid. Ma tahaksin tänada eh, Euroopa Parlamendi põllumajandus komisjoni selle kohtumise korraldamise eest, mõttevahetused on väga olulised. meie tahaksime, et ühine põllumajanduspoliitika ka tulevikus edendaks meie Euroopa põllumajandust ja ähm, me tahaksime horisontaalset, vertikaalset äh, integratsiooni, kes kus äh, seda paremini teeb äh,, see on küsimus äh, Euroopa Parlamendi liikmed äh, ning äh, või siis Riigikogu liikmed, parla-, liikmesriikide parlamentide liikmed, kes peaksid olema siin otsustavaks tasandiks. meie oleme pidevas äh, ühenduses meie kodanikega, me teame, mis neile muret valmistavad ja seetõttu tuleks meid äh, mõttevahetustesse kaasata. meie peaksime edaspidi tugevdama rohkem parlamentidevahelist koostööd ning liikmesriikide parlamentide koostööd Euroopa Parlamendiga. mai lõpus on komisjon kuulutab komisjon välja uue ühtse põllumajanduspoliitika põhipunktid kohtumine liikmesriikide parlamentidega ühtse põllumajanduspoliitika teemal toimub ka meie parlamendis, kutsume ka teid kõiki osalema sellel konverentsil. põllumajanduskomisjon Euroopa Parlamendist on loomulikult kutsutute seas. kutsun kõiki üles sellele, et me näitaksime jõulisemalt, et Euroopa Liit saab aidata maapiirkondi kõigi maapiirkondade probleemidega ning teeb seda. me peame näitama, et me suudame vajalikke muutusi ellu, ellu viia, sellepärast et see on vastuvõetamatu, et mõningates Euroopa Liidu osades, iseäranis idapiirkondades, on ähm, teise järgu, nõndanimetatud teisejärgulised äh, talunikud. see on täiesti vastuvõetamatu ning seetõttu ma tahaksin tänada härra äh, Sikerskit äh, selle algatuse eest ning me kutsume kõiki teid oma konverentsile, kus me ühiselt püüame aidata kaasa ühise põllumajanduspoliitika kujundamisele. jah kui me kõik tuleme kohale, siis on teil <laughs> töö päris raske, eks ole. Cienījamie kolēģi, lai uzlabotu un pilnveidotu KLP. kallid kolleegid, selleks, et ühist põllumajanduspoliitikat parandada, on vaja raha kõikide ükskõik millistest mudelitest või toetustest me ka ei räägiks. mina esindan põllumehi Läti parlamendis ning me oleme täiesti kursis Läti põllumeeste probleemidega ning minu jaoks on kõige tähtsam probleem see, millele tahaksin siin tähelepanu juhtida. nimelt pärast kahe tuhande teist aastat tunnevad põllumehed tõsist muret õiglase rahastamise teema pärast. Pole sugugi mitte õiglane, et äh, kui meil on väga suur konkurents, siis kahe tuhande kahekümnendal aastal saab Euroopa ainult sada äh, kaheksakümmend kaks eurot äh, hektari kohta, mis on ainult kuuskümmend kaheksa protsenti keskmisest, meie järel tuleb Eesti ja siis ülejäänud kakskümmend viis liikmesriiki. ja ma arvan, et tegemist on täieliku valearvutusega Euroopa Komisjoni poolt. mis puudutab äh, ühise põllumajanduspoliitika tulevikku, siis kahe tuhande üheksast, üheksandast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani on äh, põllumajanduse all olev osa, ala kasvanud kaheksa protsendi võrra äh, Lätis. Euroopa Liidus aga on tegelikult põllumajandusmaa kahanenud kolme protsendi võrra ei saa öelda, et tegemist oleks siis äh, metsade maharaiumise tulemusel äh, juurde tulnud maaga, meil on endiselt väga palju metsa, aga viimase seitsmekümne aasta jooksul väga palju põllumajandusmaad äh, metsastus meil on nüüd rohkem hektareid, aga toetused ei ole kasvanud. Läti põllumeeste nimel äh, me palume parlamendiliikmetega, et meie rahastamist järgmisel programmiperioodil suurendatakse. me tahame rohkem otsetoetusi, siis õnnestub meil paremini äh, ühise põllumajanduspoliitika vallas tööd teha. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil suur tänu! tahaksin äh, samuti omalt poolt reageerida sellele, mida mainis Saksa esindaja. meil on vaja usaldust äh, ning me peame tegema koostööd äh, selleks, et tulevikku parandada. sellega ma olen päri. on väga palju naistalunikke kes on väga uhked oma ameti üle ning kes tahaksid jätkata tööd põllumeestena. me tahame kõikidest eesmärkidest kinni pidada, ütlevad meie talunikud ja ka kõik ei tee seda, nii et kui süsteem on selline, siis tuleb süsteemi muuta aga kütteanalüütikud muidugi ei seotud kliimakokkuleppe ning süsinikdioksiidi heitmetega. väävel, lämmastik, nitraadid, äh, äh, kõiki tuleb arvesse võtta ning äh, ka siis, kui me taotleme tal-, põllunduslitsentse Need teemavaldkonnad on reaalsuses kõik omavahel seotud ning me peame tegema koostööd selleks, et meil oleks paindlikum lähenemine ning me saaksime kanda hoolt selle eest, et ähm, põllumehed saavad oma eesmärke täita. selle üle võib praegu liikmesriigid võivad teha, mida nad iganes soovivad, aga selle tulemuseks võib olla see, et lõpuks enam meil talunikke polegi. suur tänu, esimees, lugupeetud daamid ja härrad. kohalike parlamentide roll ühtses põllumajanduspoliitikas peaks olema nähtaval kohal. kohaliku tasandi poliitikud teavad seda, mida kohalikud ühiskonnad, kohalikud kogukonnad vajavad ja sellepärast ma tahaksin teile öelda, et Poola parlament võttis vastu ühehäälselt resolutsiooni, millega toetatakse Poola valitsuse seisukohta, et ähm, otsetoetused peavad olema võrdsed. kõik varem mainitud põhjused äh, praegu kehtestatud otsetoetuste äh, kohta, otsetoetuste süsteemi kohta ei kehti enam ei saa olla niiviisi, et äh, põllumeeste sissetulekud Euroopas on äärmiselt erinevad ning otsetoetuste määrad samuti äh, on kahekordse vahega, kaks ja pool äh, miljonit inimest on lahkunud viimaste aastakümnete jooksul ja üle saja tuhande pere firma põllundusettevõte on tegevuse lõpetanud, see on suur kadu meie toetuste määrad põllumeestele on äärmiselt erinevad erinevates liikmesriikides. sama töö eest, samade tingimuste täitmise eest saab üks talunik poole vähem raha ühtsest põllumajanduspoliitikast. uute liikmesriikide põllumehed on ebasoodsal positsioonil algusest peale ja tegelikult äh, vaene idariikide talunik peaks rohkem vahendeid saama selleks, et äh, ta saaks järele jõuda teistele äh, rikkamatele lääne talunikele, sellisel moel saaks Euroopa tasandil solidaarsust näidata. Thanks, Chair. Um suur tänu, esimees Iirimaa delegatsiooni nimel on mul suur au teie poole pöörduda. meie seisukohast me, meie on üks tähtsamaid teemasid äh, hindade volatiilsus. see on oluline teema, millest me peame rääkima, me peame liikuma uue äh, ühtse põllumajanduspoliitikaga äh, selles suunas, et hinnavolatiilsus väheneks uus ühtne põllumajanduspoliitika äh, peaks aitama hindade volatiilsuse vastu võidelda. me oleme näinud, kuidas piima hind on viimaste aastate jooksul äh, ebasoodsalt kõikunud, nii et äh, kaitsemeetmed tuleks süsteemi viia ja kõige tähtsam küsimus meie jaoks on eelarve. meie sõltume põllumajandusest Iirimaal väga, see on üks meie majanduse alustalasid ning ühtse põllumajanduspoliitika eelarve on ähm, heaks toetuseks meie Iirimaa maapiirkondadele ja see on meile riigina vajalik, riigina me eh, tahame äh, kanda hoolt selle eest, et, et meie maapiirkonnad oh, oleksid jätkusuutlikud ja meil on vaja põlvkondade muutust. me peame tagama seda, et uued talunikud hakkavad maad harima ning äh, uuring näitas, et üle kaheksakümne aastaseid talunikke on rohkem kui alla äh, kahe, kolmekümne viie aastaseid talunikke ja äh, tõesti, meil on vaja see põlvkondade muutus kuidagi tagada. noored äh, professionaalsed talunikud on, neid on vaja nii Iirimaal kui Euroopas. ühtne põllumajanduspoliitika peab selle teemaga tegelema ning kandma hoolt selle eest, et noored tulevad põllundusse, ilma selleta äh, kannatab kogu meie põllumajandus äh, ning äh, maaelu, aitäh. härra Flanagan, palun. suur tänu, esimees. kuulasin, mida ütlesid Iirimaa esindajad ning mida ütles ütlesid siin teised erinevate lähe- ja teie, härra esimees, mida te ütlesite erinevate lähenemiste osas, aga mis mul, mulle muret valmistab, selles küsimuses, kes, kellel on kõige parem, kellel on kõige rohkem volitusi, kolmepoolsete läbirääkimiste käigus Omnibussi üle tehti esialgu ettepanek, et liikmesriigid peavad äh, maksma viie aasta äh, jooksul noorte põllumeeste kava kohaselt, äh, kui Nad olid töötanud vähem kui viis aastat, see oleks olnud suurepärane uudis ning oleks põlvkondade uuenemise taganud, aga samas Iiri valitsus tegi ettepaneku muuta äh, sõnastust sõna shall asemel kasutada may ehk siis äh, peab äh, asemel kasutatakse sõna võib ja viie aasta eest ei tule maksta. ja sellise taotluse esitas just nimelt Iiri valitsus, kuivõrd Iirimaa tahab äh, ka valitsuse tasandilt äh, põlvkondade vahetumist tagada, siis selgitage mulle, kui see tõesti nii on, miks te nii tegite, sellel on katastrofaalne mõju äh, noortele põllumeestele ja kui te tõesti noori ja uusi põlvkondi armastate, siis te ei oleks seda teinud, ma tahaksin selgitust. Rootsi, suur tänu ütleb proua Ingve. väga huvitav arutelu ja suur tänu võimaluse eest selles osaleda. Rootsi seisukohast me leiame, et detsentraliseeritud haldamine on hea. see annab meile võimaluse saavutada selgemaid tulemusi põllumajanduspoliitikas. kuid ähm, paljud kolleegid on juhtinud tähelepanu sellele, millised ohud kaasnevad taasnatsionaliseerimisega me peame konkurentsi tugevdama partnerite vahel ühtsel turul ja minu Rootsi kolleeg rääkis varem äh, rohestamisest kolmanda samba all ning rääkis sellest, äh, kuidas on raske seda kohalike oludega kohalikele oludele vastavalt kohandada. meie äh, arvates on liik-, hea anda liikmesriikide, riikidele suuremaid volitsusi nii, et nad saaksid äh, oma meetmeid rakendada erinevates liikmesriikides. oleme siin rääkinud sellest, kuidas põllumundust tuleks äh, ühiskonnaga nii-öelda lepitada ja me arvame, et teise samba all on võimalik, on kergem tarbijaid, tarbijatele selgitada rakendatavaid meetmeid Euroopa tasandil on oluline aga teadusuuringute valdkond ja uuendustegevus, see aitab meie põllundust Euroopas muuta konkurentsivõimeliseks ning säästlikumaks. meil on vaja paremat kooskõlastamist Euroopa tasandil ning mul on väga hea meel, et paljud kolleegid tõstatasid noorte talunike teema. põllumajandus tuleb muuta noorte jaoks atraktiivseks ning selleks, et seda saavutada, tuleb liikmesriikides tähtsustada noortele põllunik, talunikele sobivate tingimuste loomist. auditisüsteemist ka paar sõna lõpetuseks, meil on vaja äh, selgemat äh, haldussüsteemi please, Pan poseł Schmidt jest absent? Okei okay.. Pani poseł Petir. Kolek Petir, palun. Predsjedniče, ako uzmemo u obzir korist... Suur tänu. Kui me nüüd ähm, arvestame seda, millist kasu toob põllundus meie ühiskondadele, aitab hoida äh, bioloogilist mitmekesisust äh,, tagab äh, maapiirkondade säilimise, perede elatise. ja üldse põllumajanduspoliitika eelarve peab jääma samale tasemele, kui me seda kõike arvesse võtame. me toetame mõlemat sammast, aga mõlema samba tegevus peaks olema suunatud pere farmidele ning noortele talunikele. põlvkondade uuenemine peab olema tagatud mitte ükski liikmesriik ei ole siiani kasutanud ära seda võimalust luua naiste alaprogramm maapiirkondades naiste toetamiseks, seetõttu kutsun üles kõikide liikmesriikide parlamendide esindajaid äh, pöörduma oma valitsuste poole palvega seda teha. Horvaatia põllumehed Äh, ootavad, et ühtset põllumajanduspoliitikat kergendatakse ja seda mitte ainult põllumeeste jaoks, vaid ka haldusorganite jaoks. me oleme kuulnud, et mõned inimesed kardavad, et, et keeruline bürokraatia kandub nüüd lihtsalt üle liikmesriigi tasandile. muidugi meil on vaja paindlikkust, selles pole vähimatki kahtlust, aga me tahaksime, et ühtne poliitika oleks tõesti ühtne põllumajanduspoliitika ja mis puudutab turumeetmeid, siis me peame tagama, et äh, turumoonutustele reageerimine on tõhus ja kõikidele liikmesriikidele kättesaadav. volinik Hogan lubas meil, neile toetada kriisifondi loomist, see kriisifond peaks jääma ühtse poliit-, Ehm, põllumajanduse poliitika eelarvest väljapoole. Portugal esindaja, palun. Matias Portugal. härra Matias Portugalist, Matias, ei ole teda? härra Daly Iirimaalt Yes, thank you very much uh,, uh, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees. mind äh, üllatas positiivselt, äh, et siin räägiti palju põllumajanduse rollist, põllumajanduse vastutusest, põllumajandustootjatest äh, ning neid vastandati muude ühiskonna valdkondadega selleks, et täita mõningad lüngad maapiirkondade ja linnapiirkondade vahel, tuleb teha koostööd institutsioonide vahel, nii et me kutsuksime Euroopa Komisjoni üles arukate külade lähenemisviisi ühises strateegilises raamistikus arvesse võtma. meil juba on öö, ähm, ühised äh, eeskirjad erinevate vahendite kasutamiseks Euroopa Maaelu Arengufond, Euroopa Kalandusfond, Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Piirkondliku Arengufond ja nii edasi ja nii edasi. arukate külade kontseptsioon peaks kõikide maaelu tegevustega Euroopa Liidu eelarves olema seotud, see peaks olema nende ühenduslüliks. kutsuksin komisjoni üles kaitsma miinimum viieprotsendilist äh, eelarve osa äh, ning eraldama see, seda äh, arukate külade algatustele. et ei tekiks selline olukord, et mõned osad jäävad meie piirkondlikust koostööst välja. liikmesriikidel on ka tähtis roll selles äh, küsimuses. Nad peavad tagama seda, et valitsused toetavad nõukogus seda äh, lähenemisviisi ning, ning et arukate külade äh, algatus võetakse hästi sisse liikmesriikide asjakohastesse programmidesse. Dziękuję panie przewodniczący, moi koledzy. Suur tänu. minu kolleegid Poola parlamendist on äh, juba rääkinud erinevate otse, erinevatest, erinevast otsetoetuste määrast erinevate liikmesriikide vahel. mitte ainult äh, esimene koda, vaid ka senat võttis selle kohta resolutsiooni ettepaneku vastu. mina aga tahtsin rääkida äh, võimalusest selle süsteem, seda süsteemi alal hoida. sellepärast, et nüüd, kus me kui me peaksime nüüd üle minema teistsugusele süsteemile, siis tooks see kaasa täiendavaid kulusid. ja selline süsteem oleks atraktiivne lahendus ka nendele riikidele, kes kasutavad otsemaksete süsteemi. peadirektor Pleva rääkis uuest strateegilisest raamistikust ja programmidest ja kõik see annab liikmesriikidele võimaluse kasutada programme paindlikumalt vastavalt konkreetse riigi vajadustele. sellised uued lahendused, mille kohta komisjon on ettepaneku teinud, avaldatakse õige pea, kui ma ei eksi, sest me tahame kindlasti sellist lähenemisviisi toetada. eeldades, et uus mudel on lihtsam ja paindlikum. meil on vaja ka võimalust oma vajadusi paremini kohandada vastavalt äh, kohaliku tasandi valitsuste vajadustele seoses kliima ning keskkonnakaitsega. me peame olema loomulikult teadlikud ka ohtudest, mis kaasnevad uue mudeliga. kui äh, näiteks üks äh, on ähm, ÜPP viibimine, kui strateegilisi kavasid ei võeta aja, õigeaegselt vastu, komisjon peaks toetama ühtlustatud lähenemisviisi strateegilise planeerimisega seoses. me tahame lihtsustamist uues süsteemis, aga teiselt poolt äh, võib see kaasa tuua täiendavaid kulusid hoopis ning võib-olla ka täiendavat halduskoormust mõningates liikmesriikides võib-olla läheb liikmesriikidel hoopis rohkem ressursse äh, selleks, et välja tootada uusi strateegilisi plaane, oma kontrollisüsteemi muuta ja nii edasi ja nii edasi. näiteks Poola puhul hõlmab äh, uus äh, süsteem ühte miljonit kolmesadat tuhandet uut toetuse saajat ning Äh, see on päris suur halduskoormus, kas siis põllumehed tõesti kasutaksid sellist lähenemisviisi, on küsimus. Okay. nüüd piirdugem ainult üheminutiste sõnavõttudega. kolleeg Starkevitšus, palun. üks minut on teil kõneaega, palun. Äh, aišku, labadiena. iš tikrųjų šiandien išgirdom aiškę žinę, kad suur tänu kuulsime selget sõnumit. ühtse põllumajanduspoliitika eelarve väheneb umbes kümne protsendi võrra kas meil on mingisuguseid ressursse, reserve praeguses ühtses põllumajanduspoliitikas, mis võimaldavad kokkuhoidu ellu viia, ma arvan, et see on võimalik. nõndanimetatud pehmed projektid mida rakendatakse läbi ühtse põllumajanduspoliitika. investeeringud teavitusse, neid saab samuti kärpida. ja kui me läheme lihtsustamise teed, siis hoiame raha kokku. nüüd on minu üheminutine kõneaeg möödas, kõik. jah, mina pöördun siin äh, liikmesriikide saadikute poole eelarve, jah, me tahame, et see oleks õiglane meie põllumeestele, aga samas roh keegi rohkem maha ei, maksta ei taha. jah, need asjad ei lähe kokku ja omavahendid Euroopa Liidus sellisel juhul oleks väljapääs, kuidas oleks eh, tehingumaksudega või kütusemaksuga jah, nüüd eh, need välja pakutud meetmed, aga rohkem bürokraatiat, kakskümmend seitse protsenti, kas see tõesti on bürokraatia vähendamine? ja palju moonutab ka konkurentsi Ungari, Austria, vaatame teisi, eh, ühe, mõned saavad sada tuhat, teised poole vähem, see on eh, konkurentsi äh, moonutamine ja lihtsustamine. loomulikult saab lihtsustada jah, aga samas meil on vaja keskkonnatingimusi täita, kliimatingimusi täita. kui me neid lihtsustaksime, oleks see lihtsustamine. jah, suur tänu. aitäh, et andsite veel sõna, see on väga elav mõttevahetus, mis meil siin toimub. tahaksin kaks teemat tõstatada. kõigepealt bürokraatia vähendamine põllumeestel oli kogu aeg siin teemaks. see süsteem, mida te täna tutvustasite, jah, küll ei näita, et asi lihtsamaks vist läheb. põllumeestel on juba suured väljakutsed, tururiskid ja nii edasi, nii et oleks soovitav, kui tulevane ÜPP näeks ette ka kriiside vastu kindlustamine ja riskimeetmed ja nüüd teine asi. Eh, ühelt poolt eh, mahepõllumajandus, teiselt poolt tarbijad ja eh, põllumeeste sissetulekud, et siin katsuda need kuidagi sillad enda vahele rajada. see oli üks minut. Albuquerque, Portugal Halbur Kerke Portugalist, palun. teda pole siin. siis saab sõna härra Buda. üks minut ainult. jah, tänan teil väga lühidalt loomulikult meil on vaja rohkem raha juurde ühisele põllumajanduspoliitikale või jääda praeguse taseme juurde, aga samas peame olema väga ausad jah, Brexiti tõttu raha juurde ei tule ja kui me tahame, et meil sama tase rahastuses jääks, siis peab rääkima päritoluriikidega, et nemad suurema panustaksid Euroopa Liidu mm, eelarvesse. ainult nii on võimalik ÜPP-d rahastada, nii nagu me tahame, et pal-, poliitika paremaks saaks. nüüd lähenemine, konvergents. kallid kolleegid Lääne-Euroopast, loomulikult me tahame sellist lähenemistoetust, sest me tahame ju olla võrdsed meie ühisel turul jah, lääne põllumehed tulevad oma toodetega Ida-Euroopa turgudel, mis on nende jaoks avanenud. ei saa siis, et on erinev toetus. ja palun veel aega juurde. veel üks see oli asi, millest ma tahtsin paluda järele mõelda. jah, siin räägitakse eesmärkidest, ütleb härra proua Hoibuh, kliimamuutustesse peavad panustama põllumehed, teiselt poolt jälle konkurentsivõimelisemad olema. jah, kuidas see kõik läheb kokku, see meie konkurentsivõimega, kui sellised kliimaeesmärgid tuleb põllumeestel täita. kas te peate silmas konkurentsivõimet siseturul või välisturgudel, kuidas me need vastuolud lahendame ja mis on siis olulisem, kas see, et eh, me täidame kliimanõuded või et me jääme oma maailmaturgude strateegiale kindlaks. ma arvan, et siin on vaja selgelt vastust. ühelt poolt me tahame olla tegijad maailmaturgudel, aga teiselt poolt tahame tingimused luua eh, põllumajandustootjatele, mis minu arvates on õige. Need on need asjad, mis tuleb kõigepealt selgeks rääkida. ačiū, gerbiamas pirmininkė. iš tikrųjų labai gerai, kad šiandieną kalbam šitą temą. härra esimees suurepärane võimalus täna rääkida sellest teemast liikmesriikide parlamentide esindajatega, tegemist on tähtsa teemaga ja kohe tuleb tegudele asuda. miks on meil vaja ühtset põllumajanduspoliitikat? meil on vaja seda lihtsal ja selgel põhjusel, selleks, et põllumehed sellepärast, et põllumeeste sissetulekud on viiskümmend protsenti teistest majandusvaldkondadest ja kui meil ei ole toitu, mida me siis sööme, miks peaks ühtne põllumajanduspoliitika olema ühine, liikmesriikide vahel on suured vahe, vahed ja erinevused ja kui me jätkame ühtset põllumajanduspoliitikat ka tulevikus, siis tuleb tagada, et ühtne põllumajanduspoliitika ikkagi on ühtne. konkurents. kui meil ei ole õiglasi toetusi, siis ei saa olla ka mingisugust õiglast konkurentsi ja Euroopa Liidus ei ole äh, piire, lihtsustamine on küll ilus sõna, äh, aga ärgem laskem ennast sellest päris ära teha. me oleme äh, piimasüsteemi lihtsustamisega vaadake kuhu jõudnud. suur tänu, esimees, väga palju on siin juba ära öeldud, teen lühidalt, esitan teile kolm küsimust, teen seda pragmaatiliselt. mis teie arvate, kas suurem osa liikmesriike Äh, tahavad otsetoetusi äh, alles hoida ja esimese eela-, samba eelarvet või äh, tahetakse otsemakseid vähendada ja seda surutakse meile peale. kas teie tahaksite seda lähenemist alles hoida või kadu-, kaotada? Äh, ja veel, kuidas valitsustevahelist sünergiat tagada, tugevdades lähimuspõhimõtet parlamentide tasandile äh, ja äh, seda põllumajanduse taasnatsionaliseerimise kaudu? Um, suur tänu esimees, tegemist on äärmiselt olulise aruteluga, see on tervitatav, tervitan ka seda, et liikmesriikide parlamentide liikmed on täna meie seas. üks väljakutseid, millega me silmitsi seisame, on see, et ühtne põllumajanduspoliitika äh, peaks lahendama need lahkhelid, need erinevused, mis meid praegu, mille all me praegu kannatame. kui ma mõtlen siin liikmesriikide parlamentide mõjule ning äh, äh, siis sellele, et rohkem tuleks liikmesriikide parlamentidele pädevusi juurde lisada, siis kui me seda kõike teeme, siis tuleks ka selgust juurde lisada, põllumehed tunnevad suurelt meeleheidet sellepärast, et liikmesriigi valitsus ütleb, et asjad äh, on valitsuse, äh, ei ole valitsuse võimaluste hulgas, sellepärast et äh, komisjon, Euroopa Komisjon otsustab, äh, loodetavasti me jõuame siis liikmesriikide parlamendiliikmetega kompromissile ja ühisele seisukohale, et äh, uue ühtse põllumajanduspoliitika puhul on täiesti selge, kes otsuseid langetab ja kuidas. Eh, ma toetan Euroopa Komisjoni ettepanekut suurema lähimuspõhimõtte eh, suunas liikuda, aga mina olen pärit Hollandist, kus hiljuti eh, vaadates vee kvaliteeti ja heiteid ja väetisekasutusi, tuvastasime probleeme. ja seega meil oleks vaja erandit, et et meil oleks äh, lubatud rohkem emissioone tekitada, me ei ole oma lubaduste juurde jäänud, sellega seoses ma tahaksin esitada järgneva küsimuse. Äh, kuidas arvab Euroopa Komisjon, et suudetakse äh, liikmesriikide toetus saada uuele ÜPP-le, kui klassi parim hakkab juba teistest maha jääma? nüüd? jah, pean kasutama seda võimalust, et pöörduda parlamendisaadikute poole liikmesriikidest. jah, kolleeg McCarthy'ga äh, meil oli täna suurepärane hääletustulemus, ühel häälel äh, hääletasime meie ettepaneku poolt, kuidas antimikroobikumide vastase resistentsusega talitada ja see on väga oluline just meie tõuaretajatele loomakasvatajatele ja nüüd on tähtis, et teie ka oma valitsustelt nõuate tegutsemist selles vaimus, et tõesti põllumajandustootjad kõikjal Euroopas toetaksid neid meetmeid. suur aitäh selle arutelu eest kõigile, mis oli väga elav siin oli väga äh, tiheda mõttevahetusega meil tegemist, aga äh, tahaksin teada, mida öelda, et äh, mida me saaks öelda liikmesriikide parlamentidele tänase päeva lõpetamiseks ja ma annan sõna kõigepealt Jerzy Brevale. suur aitäh selle huvitava mõttevahetuse eest, jälgisin seda suure huviga ütlesin juba algusest peale, et see on väga tähtis arutelu, sest äh, meil on äh, küll äh, teatis, aga mitte õigusloomelist ettepanekut. ja see tähendab seda, et see on nagu sellise üldisema lähenemisega seotud. aga tänane arutelu veenis mind selles, et see, mida komisjon soovib välja pakkuda, on õige võtsin äh, arvesse mõningaid äh, äh, mõtteid, mis te välja ütlesite, näiteks selle kohta, et ülereguleerimist häilitada ei, ei soovi, et ei soovi taasriigistamist, konkurentsivõime suurendamine nii majanduslikult kui keskkonna küsimustest lähtudes, rohestamine äh, ei toimi esimeses sambas, kuidas olukorda parandada, innovatsioon peaks olema nähtavam. Euroopa lisandväärtused on olulised. meil oleks, ei tohi lubada, et finantseerimine läheb komisjonilt liikmesriikide valitsuste peale. arvan, et siin on mõttetööd väga palju see panus on väga eh, tähtis, see aitab meil kujundada eh, uut eh, ettepanekut ja ma arvan, ma olen täiesti veendunud, et, et te olete, et te näete omapoolsete mõtteavalduste mõju, kui hoiate käes järgnevad ettepanekud, mille esitame mai lõpus, ma ei hakka rohkem tegema eh, eh, rohkem midagi ei hakka ütlema nüüdmaaste finantsraamistiku kohta, sest volinik rääkis sellest piisavalt selgelt, aga igatahes eh, praegusel hetkel on asi küll keeruline, aga üldine lähenemine on see, et meil on vaja vastutustundlikumat lähenemist, paindlikumat lähenemist liikmesriikide poolt äh, äh, ja komisjoni kontrolli all on meil võimalik äh, teie poolt mainitud muresid lahendada ja sooviksin kinnitada teile, võtsime kõiki teie arvamusi arvesse ning äh, äh, sooviksime äh, äh, muidugi neile vastata ja üritame seda ka teha. suur aitäh, härra Pleva. ja nüüd on sõna eh, Clara Aguileral, et ta äh, oma kokkuvõtted teeks kahe minutiga. suur aitäh ma olen äh, oma äh, kõneajast kõige paremini kinni hoidnud seni praegu. kaks lühikest mõtet, äh, siin on väga pikk arutelu toimunud ja see näitas meile, milliseid erinevaid visioone on lõunas, põhjas ja äh, idas, siin on mitmed erinevad lähenemised, seisukohad äh,, Äh, ja mudelid. Äh, siin äh, selle kõige juures on meil vaja välja töötada uus ÜPP. nüüd noored põllumehed, see sellest räägiti arutelu käigus palju, ütleme, et see on meie jaoks üks kõige murettekitavamaid probleeme. see on tõsi, aga kas liikmesriigid äh, ja Euroopa institutsioonid on valmis välja töötama poliitikaid, äh, kaasa, kaasata rohkem noori, seda mitte ainult äh, Euroopa tasandil, vaid ka liikmesriigi tasandil, sest praegu selliseid otsuseid ei äh, langetada ning nüüd, et arutelu käivitada, kas oleme valmis näiteks lubama seda, et pensionil kodanikud ei saaks ÜPP toetusi enam? ma ei tea Need on äh, äh, ettepanekud selleks, et välja uurida, kui tõsiselt me põlvkondade vahetust äh, võtame. ning üks Saksa saadik ütles, et põllumehed kardavad väga Euroopa Liidu kontrolle. ja nüüd nad hakkavad kartma liikmesriikide kon-, kontrolle, nii et sellega minu poolt kõik, aitäh. Hadiring, teil on kaks minutit vastamiseks. suur aitäh, ma räägin lühidalt, arvan kõigepealt, et arutelu oli väga-väga põnev täna. on oluline ka loomulikult äh, noorte küsimus. minu arvates ja Iirimaal arvatakse üldiselt, et me eh, kõik teame, et me soovime, et meie taludes oleks rohkem noori põllumehi. selleks on võimalus, äh, ainuke võimalus äh, vähem bürokraatiat luues. meil on äh, bürokraatiaga vaja tõsine võitlus maha pidada. arvan, et tähtis on ka see, et peame selle juurde jääma, et ühispoliitika jätkuks, sest me peame olema oma tegevuses ühtsed ja need finantsküsimused, me ei saa seda küsimust lahendada ilma rahaliste vahenditeta ning sooviksin öelda lihtsalt seda, et eh, on vaja rohkem eh, panustada, aga seda ainult on võimalik siis teha, kui me suureme, soovime panustada oma Euroopa ideaalidesse, aitäh! suur aitäh, minul on nüüd kolm minutit, aga ma räägin vähem, lubab kõneleja rääkides äh, sellest, mida siin korduvalt äh, korrut-, äh, korratud on, nõutakse suuremat vastutust ka liikmesriikide poolt, öeldakse, et järgmiste liikmesriiklike eesmärkide paikapanemisel oleks vaja rohkem survestada meie meie äh, valitsusi parlamentide pool, et nad äh, panustaks äh, rohkem Euroopa eelarvesse, sest muidu ilma vahenditeta ei saa loota, et ÜPP, et oleks võimalik meile sobivalt reformida. ning praegusel hetkel on niimoodi, et igaüks tõlgendab teksti nii, nagu ise tahab kõnelejal kadus mikrofon. ja veel mõned küsimused, mida on võimalik äh, rääkida liikmesriikide, riiklike paalide kohta, mis on esile kerkinud arutelus, näiteks äh, noorte aita, abistamine, äh, keskkonnaküsimused. mina ütleks, et on vaja rääkida paindlikkusest äh, ja samas nõudlikkuseks, selleks et praegust arutelu äh, süvendada, laiendada ja ka äh, tõhustada kokku koostööd liikmesriikide Euroopa Parlamendi vahel tuleks arutada ühis, üheskoos komisjoni poolt esitatavaid ettepanekuid reformide osas. Teile jätsite lausa minuti mulle kõneaega, ütleb esimees õnnelikult. niisiis, äh, ÜPP äh, on poliitika, mis ei puuduta ainult äh, tootjaid, vaid ka tarbijaid me räägime ju odavamatest toodetest meie tarbijate jaoks, samas on see aga ka keskkonnapoliitika, mis äh, aitab mitmekesisust säilitada, peame suutma saavutada selle, et kõik saaksid aru, et see on selline poliitika, millesse peab investeerima ja see ei puuduta siin ainult äh, Äh, tavatarbijaid, vaid ka poliitikuid, otsuseid ei langetata äh, põllumajanduskomisjonis, vaid kogu parlamendis, seega peaksime kõik rääkima, kui tähtis see poliitika on, kuidas peab äh, sellesse investeerima ning ja, ja me peaksime mõtlema selle peale, millised välistingimused äh, valitsevad, mille me oleme korduvalt viidanud, sest äh, on, olukord on ju selline, kus äh, erinevatel raamistikel on erinevad tingimused ja tagajärjed, erinevusi on väga palju, mida siin mainiti. ning äh, mis puudutab eelarvet, siis tuleb olla avameelne. palju sõltub ju ka äh, põllumajandusministeeriumitest, rääkige oma ministritega, palume teid seda, sest ainult üheskoos võime saavutada põllumajanduse jaoks positiivse tulemi. meie põllumajanduskomisjonis oleme sarnastel seisukohtadel, sõltuvad oma päritoluriikidest. me kõik oleme põllumajanduse poolt ja me soovime seda ka äh, teile öelda, meie komisjon teeb tublit tööd, mina võin seda öelda täie uhkusega, kuid äh, kui pole sissetulekuid, siis ei ole loota ka, et äh, olukord maapiirkondades äh, paraneb. ning osaliselt on need vajalikud. kui on üks sektor, kus on väga suuri äh, Ähm, juhtimisraskusi, siis, äh, siis äh, ei ole loota ka tulemusi. Äh, me peame jääma selle juurde et, et viiskümmend protsenti vahenditest läheb otsemaksetele ning mõtlema peab ka selle peale, et neid makseid tuleb õigesti hallata ning peab mõtlema ka selle peale, milline mõju on sellel äh, sellel näiteks pinnastele, eh, mitmekesisusele, oleme rääkinud ka turutingimuslikkusest, see on üks vähestest elementidest, eh, mis eh, selle stabiilsusküsimusega seotud on samuti ka finantsinstrumentide küsimus, mis kokkuvõttes panevad paika selle, milliseid erinevaid dotatsioone kas-, oleks vajalik kasutada. oleks hea, et me mõtleks, kuidas reageerida kriisitingimustes, kuidas äh, Eh, kas käituda erinevate eh, garantiidega ja erinevate kindlustustega. tahaksin tänada kõiki, sest arutelu oli väga põnev ja huvitav ja aitäh, aitäh eh, korraldajatele ja kõigile neile, kes on selle koosoleku korraldasid ja esimees tänab ka näed, lahkelt tõlke ning kingin teile nüüd viis minutit. see on imeline kingitus. soovin teile eh, head kojusõitu ning eh, loodan teid jälle näha siis, kui neid küsimusi edasi arutame. esitame õigusloomelise ettepaneku Äh, vastavalt sellele, mida ütles meile härra Pleva, loodetavasti täiendab see ka komisjoni ettepanekut ning loodan, et kohtume teiega varsti jälle.